Uh, dear colleagues, could we... kallid kolleegid, hakkame oma kohtumisega pihta. I would like to tahan tervitada täna uh, kõiki neid, kes on tulnud meie komisjoni sellele koosoleku osale. Te olete tõenäoliselt saanud juba kätte selle info, et oleme meie põhiseaduslikus komisjonis äh, analüüsinud seda, mis Euroopas äh, toimib ja mis ei toimi ning äh, kuidas on võimalik Euroopa Liidu ülesehitust ning poliitilist tegevust parandada, kasutades ära praegusi aluslepinguid ja nendes kätkevat potentsiaali. aga me peaksime ka kaaluma võimalusi väljaspool praeguseid lepinguid, heitma pilgu tulevikku ning vaatama, kuidas annaks võimalik Euroopa saavutusi veelgi suurendada. nii, et me teeniksime paremini kodanike huve, aitaksime Euroopat arendada, parandada Euroopa positsiooni maailma tasandil ning muuta Euroopa toimivaks demokraatiaks. mida on vajalik selleks, et, mida on vaja selleks, et Euroopa institutsioonide toimimist parandada, et aidata kaasa koostööle Euroopa Liidu kõikide juhtimistasandite vahel, alates kohalikust ning piirkondlikust kuni Euroopa tasandini välja ning mida on vaja selleks, et meie institutsioonilise ülesehituse nägemust veelgi edasi arendada. niisiis suuname oma pilgud tulevikku ja seda Euroopa Liidu ülesehituse seisukohast vaatame, kuidas Euroopa Liit on kujundatud, kuidas Euroopa Liit toimib, kuidas langetatakse otsuseid, kuid me ei hakka siin käsitlema konkreetseid poliitikavaldkondi, ma arvan, see on hoopis teine väljakutse, mis Euroopa sees, ees on. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu poliitilise tegevuse sisu äh, tõhususe parandamise nimel nüüd siis algab äh, meie koosolek, meie siin oleme just lõpule jõudmas kahe raportiga, millest rääkisime ka aasta tagasi oma kohtumisel, äh, siis oli need lepingud alles, või need raportid alles algusjärgus, nüüd on lähenemas hääletus kaheksandal detsembril sel aastal ning loodetavasti veebruari lõppu, veebruari alguses toimub äh, Euroopa Parlamendi täiskogu istu-, osaistungjärgul samuti arutelu nende teemade üle, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi ettekujutust tulevikust ning milliseid muutusi Euroopa Parlament ette näeb. nagu ma hommikuse koosoleku osa jooksul ütlesin, meie oleme välja töötamas parlamendi seisukohti, kuid ka Euroopa Komisjonil on väljatöötamisel valge raamat ning äh, loodetavasti saame hinnata ka Bratislava teekaarti, kus on konkreetsed ettepanekud poliitiliste tegevuste kohta erinevateks kriisisituatsioonideks, millega silmitsi seisame. ning loodetavasti toimub ka institutsioonide vahel hea arutelu, mis aitab meil selles protsessis edu saavutada ning Euroopat paremaks muuta. täna räägime siis oma raportite sisust ning arutelude alguseks annan sõna sissejuhatuseks väga tähtsatele isikutele, kahele väga tähtsat, tähtsale isikule, kõigepealt Itaalia endine peaminister, professor Mario Monti, kes on olnud kaks korda ka Euroopa Komisjoni volinik, vastutanud väga tähtsate portfellide eest ja meie ees on ka Antonio Vitorino, kes samuti on töötanud volinikuna justiits- ja siseküsimustes ning äh, ta on olnud ka Portugali asepeaminister, kaitseminister, samuti olnud kohtunik Portugali põhiseaduslikus kohtus. Need on kaks inimest, kes on aidanud Euroopat ülespoole upitada aastakümneid, kui lubate. nii see elu läheb, eks kõikide meie äh, CV-d üha pikenevad ja annan siis äh, sõna kõigepealt äh, Antorio Vitorinole, kes äh, pakub meile inspiratsiooni. lugupeetud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud liikmesriikide parlamentide liikmed. kõigepealt suur tänu teile selle kutse eest tänasele koosolekule, ma olen siin äh, koos Maarja Montiga ning ma pean tõesti tõdema, et aastakümneid oleme selle teema kallal tööd teinud ning kavatseme ka järgmised paar aastakümmet seda tööd Euroopa tasandil teha. aga jääme alandlikuks, jäägem siiski ka pragmaatiliseks ning mööngem seda, et praegune kriis, millega silmitsi seisame, on mitmekülgne kriis. ja enneolematu kriis Euroopa ajaloos. tavaliselt me oleme öelnud, et igast kriisist Euroopa Liit tuleb välja tugevamana ja esimest korda oleme me nüüd silmitsi sellise kriisiga, mille tulemuseks võib olla potentsiaalne lõimimise kadu, mille tunnistajaks on Ühendkuning, millest annab tunnistust ka Ühendkuningriigi rahvahääletuse tulemus ja soov Euroopa Liidust lahkuda väljakutsete analüüsimine on äh, hädavajalik esimene samm ning usalduse tõstmisel samuti esimene samm. viimase aja kriisid on tekitanud lõhesid ning nendest lõhedest võivad tekkida alalised äh, lõhed, mis õõnestavad liikmesriikide vahelist äh, poliitilist üksmeelt. me oleme näinud, et tekivad piirkondlikud rühmitused lõuna-põhja vastu, ida-lääne vastu ja nii edasi ja nii edasi. see iseenesest juba on väga halvaks märgiks Euroopa tulevi-, projekti tuleviku seisukohast. aga sellegipoolest. tõenäoliselt enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi äh, tuleks äh, poliitilisi muutusi sisse viia Euroopa struktuuri, me peaksime aga ära kasutama praegusel hetkel olemasolevaid lepingulisi võimalusi, Lissaboni lepingu võimalusi. Lissaboni lepingust lähtuvalt on võimalik päris palju ära teha poliitiliste prioriteetide valdkonnas ning äh, meenutades seda, et poliitilised äh, valikud võivad eeldada ka institutsioonilisi korrektsioone. kõigepealt peame keskenduma majandus- ja rahaliidu lõpuleviimisele. selle, olen nõus proua Merkeliga, et kui euro on läbikukkumine, siis äh, võib ohtu sattuda kogu Euroopa projekt. seetõttu peaks olema meie esmaseks prioriteediks majandus- ning rahaliidu lõpuleviimine minu seisukohast tähendab see seda kahte asja, kõigepealt peame saavutama õige tasakaalu suveräänsuse jagamise ning riski jagamise vahel. keskenduda tuleb kahele peavaldkonnale. pangandusliit, pangandusliit tuleb lõpule viia. mina leian, et oleme äh, juba suveräänsuse jagamises kaugele läinud, kuid riskide jagamise samba, samas on Pangandusliidus veel arendamisel. mõtlen siin fiskaaltagatisele, äh, panga- ja fiskaaltagatiste fondile pangandussüsteemides ning hoiuste tagamise süsteemile. Nendes poliitikavaldkondades on võimalik veel nii mõndagi ära teha ning see tegutseda tuleks kiiresti. sellepärast, et eurokriis ei ole lõplikult seljatatud, võimalus, et see pöördub tagasi, äh, jääb ikkagi äh, õhku rippuma, meie pangandussüsteem on habras ja seda nii mõneski liikmesriigis ja ma ei hakkaks siin ettevaatuse põhimõttest lähtuvalt ühtegi nimepidi nimetama. teiseks, ma arvan, peaksime põhjalikult analüüsima Euroopa Liidu stabiilsuse mehhanismi ja selle toimimisviise. see on instrument, mis on meie käsutuses ning selle instrumendi abil saame äh, asümmeetrilistele šokkidele lühikeses perspektiivis vastu astuda. ja kui majandus- ja rahaliit on peaaegu täiuslik, siis on meil vaja selleks ka paindlikumat ning tõhusamat Euroopa stabiilsusmehhanismi. see aitaks näidata, kui otsusekindlad me oleme, kui valmis me oleme tagama Euroopa stabiilsust ning ehkki Euroopa Keskpank annab endast parima, me ei sõltu ainult sellest. niisiis, esimene alustala oleks Euroopa Majandus- ja Rahaliidu lõpuleviimine ning teine alustala oleks majanduskasvu taastamine. ning konvergentsi taastamine. parlamendi äh, liikmed on äh, täiskogul äh, järgmise detsembrikuus hääletamisele tulevas raportis seda käsitlenud, mina olen nendega nõus, kes ütlevad, et meil on vaja uut lähenemist, et makromajanduslik tasakaalustamatuse äh, menetlus äh, tuleb kombineerida riigipõhiste soovitustega. selleks, et tekitada riikide omanikutunnet reformiprogrammidesse see ei eelda mitte ainult liikmesriikide vastastikust usaldust, vaid ka äh, liikmesriikide parlamentide rolli suurendamist. kui liikmesriikide parlamendid peavad tegema ettepaneku, seadusandlikke ettepanekuid äh, liikmesriikide reformiprogrammidest lähtuvalt, siis kui need parlamendid jäetakse kõrvale, siis äh, omanikutunne reformide suhtes jääb nõrgaks ning reformid ei ole tõhusad minu seisukoht on järgmine. usun, et meie ees seisavad kahetised väljakutsed. ühelt poolt peame praeguse makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse juurest minema uue stiimulite süsteemi juurde, mis aitaks struktuurilisi reforme ellu viia. Need stiimulid peaksid võimaldama meil struktuurifondide traditsioonilist kasutamist üle vaadata. praegune struktuurifondide traditsiooniline lähenemisviis on lõpule jõudmas ning kui me tahame ennetavalt tegutseda, majanduskasvule hoogu sisse puhuda, siis äh, peame analüüsima struktuurifonde, kasutama ära struktuurifonde ning teisi rahastamisvõimalusi. ma ei hakka nendest täpsemalt rääkima, sellepärast et pärast mind saab sõna Maarja Monti ja tema väga tähtsaks ülesandeks ongi oma vahendeid tuvastada Euroopa Liidu jaoks. aga ma usun, et neid rahastamisvahendeid tuleks kasutada selleks, et edendada struktuurilisi reforme, mis on sätestatud liikmesriikide reformikavades. Euroopa Parlamendil peab olema siin reformiprogrammide osas suurendatud kontrolliõigus kuid meil on vaja ka teisi institutsioone, Euroopa Komisjoni, eurorühma, kes peavad olema ennetavamad ning äh, hindama iga reformikava koondmõju. kui me tahame majanduse kooskõlastamist Euroopa Liidu tasandil, siis äh, ei saa lihtsalt lähtuda sellest, et meil on erinevad reformikavad ning nende kogusumma on meie ühistegevuseks. meil on vaja poliitilist hinnangut kõikide nende reformikavade koondmõjule majanduspoliitikas euroalal tervikuna. sellest jääb meie praeguses tegevuses puudu ning ma arvan, et komisjon peaks rohkem ennetavamalt selles valdkonnas tööd tegema mis puudutab institutsioonilist mõju, siis ma arvan, et selleks, et euroala juhtimine oleks tõhusam, tuleks luua eurorühma alaline eesistuja, alaline president. meil on vaja kindlat näoga isikut, kes vastutab ning kes on, kellel on aruandmiskohustus, kelle üle teostatakse kontrolli. mõned inimesed arvavad, et ilma aluslepinguta aluslepingu muutuseta ei ole võimalik äh, eurorühmale alalist presidendi kohta luua. Neil on tõenäoliselt õigus. ja isegi seda tööd ei saa, arvavad nemad, anda äh, majandus- ja rahanduspoliitika eest vastutavale komisjoni asepresidendile. seda arutelu ma ei hakkaks siin praegu pidama, jätan selle arutelu asjatundjate hooleks, kuid ütlen omalt poolt, et eurorühma president peaks olema aruandluskohuslane Euroopa Parlamendi ees ja Euroopa Parlamendi asjakohase euroala eest vastutava komisjoni ees, täpsemalt öeldes, ning samuti peaks ta olema peamiseks liikmesriikide parlamentide partneriks, kui räägitakse liikmesriikidele reformikavadest ning liikmesriikidele esitatavatest suunistest. praegusel hetkel ei näe ma mingisugust vajadust uute asutuste järele. me peame lähtuma olemasolevast õigusraami, raamistikust, äh, fiskaalkokkuleppe artiklist kolmteist peamiselt ning peame arvesse võtma praegust otsustusprotsessi Euroopa Liidu tasandil. sellisel tähtsas, sellises tähtsas valdkonnas nagu majandus- ja rahanduspoliitika on otsustusprotsess äärmiselt keeruline ning pidagem meeles seda, et me ei taha seda protsessi muuta veelgi raskemaks me ei taha otsustusprotsessi muuta raskemaks, sellepärast et äh, langetatakse otsuseid, mida on vaja langetada kiiresti, kui seisame silmitsi kriisiolukorraga. nii palju siis minu poolt sissejuhatuseks. kordan omalt poolt üle, et äh, tänan teid südamest äh, võimaluse eest oma seisukohti avaldada, need on minu isiklikud seisukohad. mul on au olla sellise auväärt publiku ees. ja suur tänu teile teie tähelepanu eest aitäh, tahaksin esitada küsimuse. Te võib-olla ei oodanud seda küsimust siit, aga te rääkisite euroalast. milline institutsioon, Antonio, teie arvates võiks olla see institutsioon, mis hoolitseb selle eest, et sellises olukorras, kus euroala aina süveneb, integreerub üha rohkem kas äh, seal on võimalik ette näha selline me mehhanism, mis kaitseb ka ühisturgu, et äh, seda ei hakkaks õõnestama see mitte euroala ja euroala olemasolu? ja kas on võimalik saavutada järjepidevus nende poliitikate vahel, mis puudutavad euroala arengut ja nende poliitikate vahel, mis on siis seotud ülejäänud Euroopaga ning äh, kas on võimalik vältida diskrimineerimist väljaspool euroala? kas oleks mingi selline mehhanism mõeldav? vastan hea meelega, ütleb härra Vitorino. kõigepealt Majandus- ja Rahandusliit on Euroopa Liidu poliitika, vaatamata sellele, et meil on kaks riiki, millel on erand ja e, kahe aasta pärast ilmselt üks riik ainult, millel on erand, peavad kõik teised riigid neid kriteeriumeid täitma ning ühisvaluutaga liituma ja õigusloomealane pädevus Euroopa ühispoliitikate hulgas kohta on Euroopa Parlamendil ja ministrite nõukogul ehm, õiguslik tagas, tagatis selleks, et see ettevõtmine oleks järjepidev, sealhulgas äh, ka need eeltingimused liikumiseks tuleks äh, tagada parlamendi poolt, kes on seadusandja, seda tuleb teha koos äh, ministrite nõukoguga. poliitilisest aspektist selleks, et vältida diskrimineerimist ja tagada poliitiline sidusus, on kõige olulisem hoolitseda see, äh, selle eest peab hoolitsema Euroopa nõu-, nõukogu, ministrite nõukogu. jah, me saime sellise vastuse, nagu saime, ütleb proua esinaine. ja nüüd annan sõna härra Montile, palun suur aitäh, lugupeetud esinaine, minu jaoks on samuti suur au täna siin olla ja kõnelda teie komisjoni liikmetele. ja mul on väga hea meel, et minu sõber Antonio Vitorino on minuga siin. tõenäosus räägib, et et temal on rohkem aastakümneid Euroopa eest võidelda kui minul, aga aga me teeme seda tööd mõlemad samas vaimus. ma olen nõus nii teiega, proua esinaine, kui ka Antonio Vitorinoga selles osas, et me oleme sunnitud paremini ära kasutama praeguse äh, lepingu potentsiaali ning ma arvan, et meil on tohutut manööverdamisruumi, et praeguseid lepinguid paremini ära kasutada. ja räägiksingi äh, täpsemalt äh, sellest valdkonnast, äh, millest ka Antonio rääkis, räägin majanduse juhtimisest, aga loomulikult see komisjon keskendub väga palju ka võimalikele aluslepingute reformidele Lissaboni lepingu reformile ning seetõttu peatuksin äh, mõne sõnaga ka sellel teemal. ma usun, et äh, olen Antonio Vitorinoga täiesti nõus, äh, kui ta ütleb, et ja ma tahaksin öelda, et äh, erinevalt temast ei ole mina ekspert institutsionaalsetes küsimustes. tema, nagu te teate, koos Michel Barnier'ga äh, Äh, esindas Euroopa Liitu Euroopa tulevikukonvendis, nii et, et tema räägib tõesti väga tõsiselt nendest teemadest. ja need asjad minu arvates on tõesti olulised. ma olen täiesti nõus sellega, et selleks, et täiel määral ära kasutada Lissaboni lepingu potentsiaali, selleks, et ajada mõistlikku Euroopa majanduspoliitikat, on vajalik taastada vastastikune usaldus, vastastikune usaldus Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel ning Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. ma usun, et see institutsioon, mida mul oli au teenida kümme aastat, Euroopa Komisjon, iseäranis nüüd kus talle meeldib ennast nimetada ja kus ka teistele meeldib seda nimetada poliitiliseks komisjoniks, peaks tegema poliitilise töö kõige olulisemaid asju ja minu arvates on selleks mitte paindlikkuse seadistamine vastavalt jõudude tasakaalule, vaid tuleks pöörduda liikmesriikide juhtide poole poliitiliselt ilma igasuguse intellektuaalse või poliitilise allumiseta ja teha suuri jõupingutusi eh, veenmaks liikmesriikide liidreid, et väga palju eraldab neid, see on tõsi, aga, aga nad kõik liialdavad end eraldusjooni ma olen täiendi veendunud, et see vastastikune usaldus on oluline eh, ka seetõttu, et praegu on meil väga palju eh, eelarvamusi, mis üksteist mõjutavad. ja kui me võtame mm, kolm majanduspoliitika peamist sammast Euroopa tasandil, siis mina ütleksin, et meil on vaja äh, ühist pühendumust äh, säilitada samal ajal kaks asja, integratsioon ja ühtne turg ning majanduskasv. majanduspoliitiline raamistik, mis Euroopa Liidul on, selle eesmärgi saavutamiseks minu arvates ei vaja äh, remonti, aga seda tuleb oluliselt parandada ja oluliselt parandamise all pean ma silmas äh, midagi, mis minu arvates on palju olulisem kui kui, kui tahes olulised muudatused, mida pakuti välja viie presidendi raportis. kõige olulisemaks sammuks oleks tegeleda nende takistustega, mis on jäänud nii integratsiooni või majanduskasvu teele ja just nende takistustega, mis on põhilise tähtsusega, sellepärast et need tulenevad tügavatest erinevustest poliitiliste kultuuride vahel. nii nagu mina olukorrast aru saan, on seal minu arvates kolm olulist äh, pingeallikat. kõigepealt pinge integratsiooni, turuintegratsiooni vahel ja selle tagasimõjude vahel nagu sotsiaalne tagasimõju, riiklik tagasimõju see pinge ei võimalda ühisturgu saavutada ja seega on tulemuseks vähem majanduskasvu ja vähem integratsiooni. teine on see pinge fiskaalreeglite ja paindlikkuse vahel. selline pinge loob äh, vastastikust umbusku läbi eraldavate joonte, äh, geograafiliselt siis põhja ja lõuna vahel ning kultuuriliselt Saksa pärase liberalismi toetajate ja anglosaksi äh, seisukohtade vahel. sellised tingimu-, äh, sellised pinged ühelt poolt vähendavad stabiilsus- ja majanduskasvu pakti jõustamist ning teisalt takistavad nad ka avalikku sektorisse tehtavaid investeeringuid, et need äh, täielikult välja töötatakse nii, nagu see peaks olema, et Junckeri kava toetada. ja kolmas pingeallikas mille kallal olen viimasel ajal tööd teinud, on pinge nõndanimetatud puhas tulusaajate ja puhas tulumaksjate vahel. selline pinge mürgitab Euroopa Liidu elu ja seda tekitab, et tehakse vahenditega Euroopa Liidu eelarvest. niisiis eh, need vahendite allikad ei ole läbipaistvad, ei ole demokraatlikud ja oma iseloomult regressiivsed. mina unistan sellisest olukorrast, kus komisjon tõlgendab eh, oma rolli poliitilise komisjonina, see minu arvates on väga-väga erinev. ja seetõttu peavad liikmesriigid väga põhjalikult järele mõtlema, et milline on see ühine, mis neid seob? millele me saaksime rajada uue ühise kohustuse selleks, et tagada püsiv majanduskasv ja integratsioon. ma tooksin äh, või viitaksin mõnele asjale, mis minu arvates tuleb teha, aga, aga need asjad, mida teha tuleb, ei ole võimatud mul on lühike kogemus ka Euroopa Parlamendi saadikuks olemisest ning ma võin kinnitada, et kui kolm-neli eh, euroala võtmeriikide juhti kokku tulevad näiteks pooleks päevaks või üheks päevaks, siis eh, õnnestub neil saavutada selline resolutsioon Äh, mis aitab ületada lõhesid või kaugusi nende vahel, see ei oleks mingi kunstlik lõppteate koostamine. selle, äh, sest et nende vahel oleks äh, sügavam vastastikuse seisukohtade mõistmine. kui me niimoodi asjale läheneme, siis saavad poliitilised võimud, poliitilised jõud nõukogus ja ka euro Äh, ala tippkohtumisel kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kokku panna ainu-, äh, ühehäälse kokkuleppe tõenäoliselt euroala tippkohtumisel, mis võimaldab äh, EKP, mis võimaldab siis paar päeva hiljem öelda, et jah, me tegime kõik, mis võimalik ning äh, Euroopa Keskpanku institutsioon saab selle selgelt välja öelda siis ka soovitusele, mis koostatakse OTÜ-le. ma arvan, et peaks olema võimalik ja, iga nende kolme pinge puhul leida viis, kuidas sellest välja pääseda. ühisturu osas on esimene Äh, kõigepealt vaja siis äh, äh, kokku sobitada turg ja sotsiaalsed tegurid. meil on vaja sotsiaalset turumajandust, ma näen, et härra Brock jõudis just nimelt saali. sotsiaalne turumajandus tuleb niivõrd spontaanselt just nimelt sellepärast mulle meelde praegu niisiis äh, turg ja sotsiaalsed komponendid on äärmiselt konkurentsivõimelised ja neid tuleks omavahel rohkem ühte sobitada. ning selleks, et kõrvaldada terve rida takistusi, äh, selleks, et aidata kaasa ühisturualaste õigusaktide vastuvõtmisele ja nende kiirele jõustamisele, tuleb meil teha edusamme, muuhulgas ka äh, sellises meil on vaja siis kerget, aga tõhusat maksude koordineerimise poliitikat. selline poliitika peaks olema pisut vähem keeruline, kui liikmesriigid, mis on sellele traditsiooniliselt vastu olnud rohkem kui teised, ei ole enam otsuse langetamise laua taga majanduskasvu ja stabiilsuspakti puhul see pinge reeglite ja paindlikkuse vahel. Äh, ma arvan, et nende sõnastamine oli äh, võimalik siis, kui euro kasutusele võeti. nüüd aga oleme me sellises ebameeldivas olukorras, kus meil on äh, stabiilsus ja majanduskasvu pakti usaldusväärsus nulli langenud kui me räägime stabiilsus- ja majanduspaktist, siis me oleme sellest täiesti teadlikud. mina olen üks eurooplane või äh, lõunaeurooplane, kui ol-, äh, täpsem, ja mina oleksin väga õnnelik, kui äh, fiskaaldistsipliini põhimõtted üleüldse ära kaotatakse. see oleks tõesti rahvusriikidest selline rõõmupidu ja disa-, katastroof siis nende teiste inimeste jaoks praegune olukord on aga selline, et enamikes olukordades meil ei jõustata korralikult stabiilsus- ja majanduskasvu pakti. ja praegu on minu meelest suurepärane hetk, kus peaks olema võimalik äh, Põhja- ja Lõuna-Euroopa riigid kokku tuua ning äh, täiesti põhjendatult tunnistada, et ühelt poolt kõik need paindlikkuse allikad, mis praegu lähevad enamalt jaolt jooksvateks kuludeks. Nendest tuleb lahti saada, aga teisalt me peaksime kõik vaatama palju soosivamalt majanduskasvu ja stabiilsuspakti ning need kaks sektorit peaks üksteist tähendama, aga meil on vaja väga täpselt defineerida riiklikud avalikud investeeringud. Need tuleb väga täpselt defineerida liikmesriigi tasandil ja korra-, kontrollida nende kohaldamist Euroopa tasandil. see on vaja selleks, et Euroopa majandus hakkaks jälle edasi liikuma. Junckeri kavast on küll kasu, aga meil on ka Äh, avalike investeeringute äh, tase väga madalal ning isegi Saksamaa põhimõtetest lähtudes ei peaks olema eriti raske selgitada, et et laenamisest hoidumine äh, siis sellisel ajal, kui laenamine praktiliselt mitte midagi ei maksa, lihtsalt selleks, et et füüsilist või mittefüüsilist infrastruktuuri paremini äh, toetada, seda tulevaste põlvede jaoks hoida, on mõistlik seisukoht ning äh, me tegutseme tulevaste põlvkondade vastu, kui me sellest hoidume, mitte siis, kui me seda teeme. ning lõpetuseks äh, Euroopa Liidu eelarve. ma arvan, et prioriteediks peaks olema keskenduda Äh, põhilistele asjadele ning nüüd, kus suur taotlus on see, et Euroopa Liit ähm, looks neid avalikke hüvesid näiteks julgeoleku valdkonnas, äh, kaitseküsimustes, äh, siis välispoliitika, välispiiri kontrollis, siis samuti abi rändajate, see on aastakümnete jooksul esimene kord, kui liikmesriigid pöörduvad sellistes küsimustes Euroopa Liidu poole ja ütlevad, et sina võiks, Euroopa Liit võiks selliseid asju teha, et see on oluline. ning meie seisukoht kõrgetasemelises töörühmas on äh, kindlasti äh, selline. meie esitame oma raporti sellele parlamendi koosseisule ja veel ka kahele teisele institutsioonile, nõukogule ja komisjonile ja teeme seda jaanuari alguses me usume, et kui liikmesriigid on nõus, et on Euroopa Liidul uued ülesanded, siis ei oleks sugugi tavapäratu mainida, et peaksid olema ka uued omavahendid. see, selleks, see on vajalik selleks, et neid uusi ülesandeid saaks tõsiselt ka täita. ja viimane märkus, proua esinaine mul tegelikult ei ole ettepanekuid eh, selles osas, mis puudutab nende võimalike eh, alu-, uute aluslepingute seisukohti. ma väidan endiselt, et senikaua, kui neid jõupingutusi tehakse eh, selleks, et erinevaid poliitilisi kultuure lähendada, oleks see leping kasutu ja ka kui see jõupingutus esine eh, edukaks osutub, eh, siis uus alusleping võib-olla ei olegi pikka aega vajalik. aga ma teeksin veel ühe ettepaneku. nimelt eh, kõik institutsioonid, kõik institutsionaalsed oskusteadmised, mis on parlamendis, nõukogus, komisjonis, kogu maailmas peaksid keskenduma ühele väikesele aspektile, enne kui läbirääkimised uue lepingule üldse algavad. me kõik teame juba aastaid, et ratifitseerimisprotsess praegusel kujul on peaaegu äh, surmav koorem ükskõik millisele lepingusätetele. ning äh, see institutsioon, äh, nimelt otsedemokraatia või referendum, Ehm, tegelikult äh, näitab ükskõik mis keeles, et nende suhtumine Euroopasse on negatiivne ja on seda teinud juba aastaid. muud kogemused ehm, ei ole näidanud äh, suuremat äh, lihtsust või, või kergetundlikkust referendumi kerguse koha pealt. aga kas tõesti on vajalik äh, äh, läbi viia ratifitseerimine läbi nende ettenähtud menetluste? minul on meeles üks juhtum, kus äh, Noto Euroopa, mida Tomaso Patastuta juhtis äh,, temaga me arutasime seda küsimust väga põhjalikult ning tema või õigemini mina, sest mina olin sellele artiklile allakirjutaja tegime kindlaks äh, võib-olla või teise meetodi, mina ei ole jurist, aga ma arvan, et juristid peaksid tõesti uurima, kas äh, on täiesti võimatu äh, leida mingi muu ratifitseerimisviis. ajalugu räägib meile, et kaks riiki kahes tuntumas maailma föderatsioonis ei ratifitseerinud põhiseadust millel on äh, ülimuslik jõust äh, te, äh, teiste seadusaktide üles. Rhode Islandi osariik ja Rhode Islandi osariik, siis oli üks nendest ja äh Nad ei osalenud Philadelphia konventsiooni aruteludes ja esimesel juhul nad lükkasid selle teksti tagasi, liitusid aga teiste Ühendriikide osariikidega, kuid hiljem, kui neid ähvardati väljaviskamisega. ning Saksamaal tuhande üheksasaja neljakümne üheksandal aastal siis äh, Baierimaa parlament äh, keeldus ratifitseerimast äh, Äh, Saksamaa äh, liitvabariigi äh, põhiseadust ning selline pragmaatiline lähenemine väärib hindamist, aga samas nad olid nõus erandiga, mis puudutas Baleare. jah, tegemist on nii-öelda hiiglaste mänguga, sellega, mis toimub Saksamaa tasandil. üks võimalus millele ma viitasin selles dokumendis kümme aastat tagasi, oli see, et kui on uus alusleping, millele on alla kirjutanud riigijuhid ja valitsusjuhid igast liikmesriigist, siis peaks olema ka täiendav artikkel, millele on alla kirjutanud igaüks neist, kus öeldakse, et juhul kui minu kodumaal see leping, millele mina olen oma allkirja andnud, läbi ei lähe, kui seda ei ratifitseerita kas parlamendil või referendumil, siis mina osalen või olen asjaga seotud sellepärast, et kuue kuu pärast panen ma ratifitseerimisele teise ettepaneku, mis ütleb või, või küsib õigemini kodanikelt kas te soovite, et meie riik oleks osaks Euroopa Liidust? sellise põhiseaduse alusel nagu kõik teisedki või alusel, millega enamik liikmesriike on nõus või kas me lahkume see võib olla vastuolu, mis tuleb küsimustele rõhutada. me oleme Äh, hiljuti äh, kogenud, millised võivad olla radikaalsed alternatiivid, aga ma teen ettepaneku, et võib-olla äh, Euroopa kõige helgemad juriidilised pead peaks oma ajast mitte sada protsenti pühendama sellele, mis seal uues lepingus peaks olema, sest tõenäoliselt see uus leping niikuinii kõiki ratifitseerimise etappe ei läbi, aga peaks arvestama, kas seal on juriidiliselt usaldusväärsed ja poliitiliselt tõe, tõsiseltvõetavad tulevikuväljavaated või tuleb kaaluda mingeid teisi mudeleid, aitäh! aitäh äh,, professor Monti ja nüüd annan sõna kolleegidele Euroopa Parlamendist, ma ei, ma ei tea, kas kolleegid, kes olid selle äh, raporti autorid, mis toetab äh, professor Monti seisukohta, võib-olla selgitaksid paremini äh, seda, ma ei tea, kes alustab ettekandega. Mercedes ja siis Elmar, jah. Äh, ma annan Elmarile aega aruteludesse sisse elada, ütleb proua Presso. ja kõneleja ütleb, et ta räägib ka itaalia keeles. aitäh. suur aitäh aitäh esinaisele ja kahele raportöörile selle väga äh, põneva arutelu eest, mis äh, siin käima on lükatud. paljud teist juba olete sellest raportist kuulnud, te olete kuulnud, et see raport on veel algfaasis. ja mina äh, räägiksin lihtsalt mõningatest seisukohtadest ja räägin, kuidas see raport on muutunud või arenenud. kõigepealt, äh, nagu juba öeldud, oleme me veendunud, et Lissaboni lepingus on äh, meil suurem osa nendest vahenditest, mis on vaja selleks, et tulla toime nende väljakutsetega, millega Euroopa Liit praegu silmitsi seisab ja iseäranis äh, Äh, selle väljakutsega, et äh, Euroopa Liidul on vaja demokraatlikumat demokraatlikku struktuuri, mis suudab toime tulla kodanike ootustega ja mis suudab paremini reageerida, mis suudab kiiremini reageerida nendele väljakutsetele, mis äh, välismaailmast meid tabavad ja millest me kõik vägagi hästi teadlikud oleme. on ilmselge, et on terve rida aspekte, mida tuleb põhjalikumalt käsitleda iseäranis äh, tuleb hoolitseda, et selles protsessis järgitakse tõelist demokraatiat, teiseks äh, tuleb äh, täita majandusreegleid, tuleb ühisturg lõplikult välja töötada ja me peame vaatama ka uusi väljakutseid, iseäranis neid, mis on seotud välistegevusega, välisasjadega, kaitseküsimustega, õiguse küsimustega ja samuti turvalisusega Need on äh, kõige äh, hilisemad väljakutsed, aga need kõik on võrdselt olulised ning nende kõigiga on võimalik toime tulla, kasutades äh, neid vahendeid, mis meil on. meie raporti esimeses osas käsitletakse selliseid institutsionaalsemaid aspekte. me oleme veendunud, et ühenduse meetod on parem kui valitsustevaheline meetod. valitsustevaheline meetod on üks põhjusi, miks me oleme maha jäänud otsustamise protsessis. ja äh, sellest meetodist on Euroopa Liidu jaoks saamas üha suurem probleem. ma juba ütlesin, et äh, aluslepingud sisaldavad üleminekuklausleid ja teisi vahendeid, millele me saaksime tugineda mul ei ole aega väga põhjalikult kõigest kõnelda, aga ma arvan, et on terve rida aspekte, millele me peaksime keskenduma. kõigepealt näiteks nõukogu ja komisjoni toimimine, aga probleemiks on eelkõige nõukogu. nõukogul äh, on aluslepingutes ette nähtud vahendid mida äh, üha, üha enam ja enam nõukogu käitub kui Euroopa senat või ülemkoda. Äh, see tõesti äh, tugineb kvalifitseeritud häälte enamusele üha rohkem ja samuti on vaja suuremat läbipaistvust nõukogu tegevuses. peaks olema ainult üks õigusloome nii-öelda haru ja kõiki teised harud äh, Äh, võiksid tegutseda nagu Euroopa Parlamendi komisjonid tegutsevad. Äh, äh, see on Euroopa sammas, millest kodanikud ei ole üldse teadlikud, nemad arvavad, et komisjon otsustab kõik ära ja mõnikord laseb natukene parlamendil ja nõukogul ka sõna sekka öelda. kodanikud, kodanikud on ka lollitatud Äh, meie arvates nõukogu mängib väga olulist rolli. ja veel üks äh, aspekt, mis on äh, väga oluline kolleegide jaoks liikmesriikide parlamendis, on see, et tööd tuleb teha niimoodi, et rohkem kaasatakse just nimelt liikmesriikide parlamente liikmesriikide parlamentidel peaks olema parem võimalus teostada järelevalvet selle üle, mida Äh, valitsuse liikmed teevad, kui nad osalevad otsuse langetamise protsessides Euroopas, iseäranis Euroopa poolaasta küsimustes. me praegu äh, teeme tööd väga paljude kompromissmuudatusettepanekute kallal ja me peame nende üle hääletama juba järgmisel nädalal. Nende muudatuste ettepanek on paremini aru saada sellest, kuidas meie ühised jõupingutused toimivad, kuidas asjad edenevad. loomulikult meie tegutseme vastavalt äh, kodukorra artiklile kolm, me soovime, et Euroopa poolaasta oleks natukene demokraatlikum, aga selle saavutamiseks oleks meil vaja mingeid majanduspoliitilisi suuniseid, need suunised ei puudutaks ainult fiskaalpoliitikat, vaid majandus- ja sotsiaalpoliitikat samuti. ja samuti tööturupoliitikat. asja mõte oleks see, et liikmesriikide parlamendid saaksid teostada järelevalvet eh, oma valitsuse poliitika üle Euroopa Liidu tasandil. Eh, see järelevalve peab olema palju laiem ja palju parem me peaksime siis tõesti rääkima nendest suunistest erinevatele majanduspoliitika tahkudele on veel terve rida teisi küsimusi, mis puudutavad parlamentide rolli, aga see kõik on osaks äh, sellistest üldistest küsimustest, mis puudutavad äh, suhteid Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. eesmärk on suurendada äh, Euroopa Liidu demokraatlikku vastutustunnet ning meie võimekust ühiselt reageerida meie kodanike nõudmistele. samuti tegelema siin selles äh, raportis majanduspoliitikaga. meie kolleegidele pakub see väga suurt huvi. ja jällegi, oleme me asunud seisukohale, et on täiesti õige, et tuleks tegeleda meie majanduse lähenemise küsimusega ja äh, valitsuste vastutusega. kui lihtsalt äh, fiskaalpoliitika koordineerimiselt minnakse üle äh, ja kui tegutsetakse väga jäigas raamistikus, kui sealt sel-, minnakse üles tõelise lähenemise juurde, mis hõlmab tervet rida seisukohti, mitte ainult majanduslikke ja rahalisi, vaid ka sotsiaalsfääri ja tööturgu puudutavast, siis me räägime siin tegelikkusest sotsiaalsest paktist, mis tõesti veenaks kodanikke, et lähenemine on midagi sellist, mis ei puuduta ainult siseturgu ja majandust, vaid see omab ka laiemat tausta. see on seotud kodanike elukvaliteediga ja jällegi, mul ei ole võimalus anda teile põhjalikku ülevaadet äh, asja sisust, aga ma arvan, et me läheneme asjadele õigesti. selleks, et äh, äh, tõesti olla poliitika kujundamisel võimalikult range ja samas need poliitikad muuta kodanikele meeldivaks ja arusaavata-, arusaadavaks. ilma selleta lihtsalt asjad ei läheks. jaa ma üritan ähm, nüüd äh, teha natukene lühemalt järgmise osa osas, aga me peame vaatama ka seda, äh, kus Lissaboni lepingus on need vahendid, äh, mida hiljuti proua Merkel tugevdas ja tugevdasid siseministrid, kui nad Bratislavas kohtusid. lepingus on selliseid punkte, mis võimaldavad meil välja töötada välis- ja kaitsepoliitika Euroopa jaoks iseäranis kaitseküsimustes ja struktureeritud koostöö küsimuses on need võimalused olemas ja samuti tõhustatud koostöö vallas. aluslepingutes rõhutatakse mm, ka muid olulisi vahendeid, mida saaks samuti kasutama, aga nagu öeldud, kell tiksub, aeg jookseb ning äh, selleks, et Äh, äh, üha rohkem oleks vaja Lissaboni leping äh, põhjalikult läbi vaadata, me peame võitlema ka terrorismiga ja meil on vaja väga selget julgeolekupoliitikat. ja samuti tuleb tegeleda asüüli- ja immigratsioonipoliitikaga ja seda ei saa teha ainult olemasolevate lepingute alusel. ja see on väljakutse, millele tuleb vastu astuda. nüüd, nagu te teate oli see alusleping põhiseadusliku iseloomuga leping ning see hõlmab tervet rida võimalusi, mida võiks ära kasutada. sellele vaatamata on oluline äh, võtta ühendust ka liikmesriikide parlamentidega ja pidada dialoogi, sellepärast et meil on vaja teie panust selleks, et selles protsessis edasi liikuda. selles protsessis ei peaks me keskenduma mitte üksnes äh, Euroopa Liidu äh, volitustele, me pea, tahaksime ka teada, millised need kesksed volitused on ja kuidas me nendega ühiselt ümber käime. ja samuti tahaksin näha, kuidas me saaksime teha teiega käsikäes koostööd selleks, et hoolitseda meie kodanike vajaduste eest äärmiselt demokraatlikul viisil ja kuidas me saame kodanikele selgeks teha, mis protsess täpselt on, mida see tähendab. Lissaboni leping, nagu ma ütlesin, pakub meile üsna mitmeid võimalusi või vahendeid selle tegemiseks Äh, kuigi neid väga sageli ei kasutata. ja jah, ma võiksin veel pikalt rääkida äh, sellest kõigest, äh, aga ma olen kindel, et teil on küsimusi ka minu jutu üksikasjalikemate punktide kohta, aga peamine põhi-, sõnum on siiski selline, et see töö, mida me kompromissmuudatusettepanekute osal oleme teinud, on meid aidanud äh, me äh, oleme vaadanud üsna põhjalikult, kuidas aluslepingu artikleid äh, saaks kasutada, arvestades neid konkreetseid reforme, mida on vaja. So, uh, Elmar, suur tänu, äh, Elmar, kas sina saad nüüd üle võtta ja siis saavad sõna riiklikud parlamendid? suur tänu mõned äh, täiendavad märkused minu poolt. kõigepealt tulen tagasi selle juurde, mida ütles äh, Marju Monti seoses sotsiaalse turumajandusega. me peame tõesti üritama leida tasakaalu majanduse ja sotsiaalvaldkonna vahel ja sellise tasakaalu me saavutame ainult siis, kui meil on tingimuslik Äh, võimestamise poliitika. ja kõik äh, peab olema mõistlikus suhtes. mõnikord on nii, et üks osa parlamendist räägib ühest asjast, teine osa teisest asjast, aga meil on vaja, et mõlemad osapooled oleksid äh, ühel meelel, et sammutada edusamme. selles raportis me üritame saavutada ühtsust äh, sõltuvalt sellest, millised poliitilised fraktsioonid ja jõujooned meil on. küsimus on selles, kuidas äh, tagada tõhususe ja legitiimsuse vaheline side. meil on vaja tõhusamaid otsuste vastuvõtmise protsesse, aga kui me lepime kokku nendes äh, tõhusates meetodites, siis tekib küsimus, et kuivõrd need on legitimeeritud nii otsuste tegemise protsessi siseselt kui ka kodanike silmis. ma usun, et siin me räägime kahest asjast. esiteks, me peame tugevamalt lähtuma sellest, millised ülesanded meile tuleb täita milliseid ülesandeid me saame Euroopa tasandil lahendada ja siis me peame leidma sobiva segu solidaarsusest äh, ja lähimuspõhimõttest. Euroopal peavad olema omad struktuurid ja omad pädevused, millel ta põhineb ja sealt edasi liikudes tulen ma teema juurde, mis puudutab euroskeptitsismi. tihtipeale need, kes kritiseerivad, et Euroopa ei tule mingite probleemide lahendamisega toime, eh, samas ei soovi anda Euroopale vajalikke pädevusi probleemide lahendamiseks, nii et see on nagu selline nõiaring. viimastel nädalatel ja kuudel me oleme siin tegelenud Zeta eh, ratifitseerimise teemaga. ma ei räägi siin üldse sellest äh, sisust, kas sa oled seda poolt või vastu. asi on selles, et me peame selgeks tegema, et kui Euroopa Liidul on pädevus, siis võib eeldada, et äh, Euroopa tasandi otsus on ka piisava legitiimsusega kui otsustamise tasand eraldada legitimatsiooni tasandist, siis meil tekib probleem. ja nüüd äh, seda osas äh, ollakse kokkuleppel, et tegemist on äh, rahvusvahelise lepinguga, aga sisepoliitilistel põhjustel ja, ja muudel põhjustel tuleb see ratifitseerida riiklikes parlamentides ja see põhimõtteliselt äh, viib lepingu ummikusse. ma ei taha rääkida siin riiklike parlamentide vastu, aga kui meil juba on Euroopa pädevused äh, ja tuleb vastu võtta otsuseid Euroopa tasandil, siis äh, otse valitud Euroopa Parlamendil peab olema õigus otsustada ja samuti ministrite nõukogul peab olema see õigus, mis on saanud oma legit-, dimensiooni äh, riiklikelt äh, parlamentidelt ja siis tekibki see küsimus, kas meil on üldse Euroopat vaja, kui äh, riiklik tasand peaks nagu kõigega toime tulema. siin peab olema meil selge tasakaal loomulikult kodanike jaoks peab asi olema mõistetav ja seetõttu äh, me koos Mercedes äh, Pressoga pakume välja ka teatavaid äh, muudatusi, näiteks Brexit, kui rääkida kümme aastat sellest, et kõik, mis tuleb Brüsselist, on ja siis pole, või tähendab, et kõik, mis tuleks Brüsselist, on halb, siis pole imestada, kui referendumitel on sellised tulemused. tüüpiline on kohati see, et äh, halvad äh, otsused lükatakse kurja komisjoni õlule ja kõik, mis on head otsused, äh, need võetakse enda omadeks. tuleb võtta vastutust, seni peitutakse vastutuse eest oleme arvamusel, et nõukogu kodukorda lihtsalt äh, muutes me saavutame selle. lepingus on ministrite nõukogu, mitte ministrite nõukogud mitmuses. ministrite nõukogu on nagu teine koda ja nad peaksid äh, kogunema avalikult, nad äh, peaksid äh, avalikkusele teada andma, kuidas äh, mingi valitsus äh, on äh, otsustanud, no töörühmad võiksid ka suletud uste taga kohtuda, aga ministrite nõukogud peaksid olema avalikud, ma arvan, et see on väga oluline punkt, et liit liikuda ähm, läbipaistvuse valdkonnas edasi. ja nii on see ka Euroopa poolaastaga, muide, kui tuua seda näiteks. Mercedes ütles, et kui on suunised, siis äh, need suunised peavad ka olema demokraatlikult äh, legitimeeritud ja see tuleb äh, anda parlamendi ja nõukogu poolt komisjoni ettepanekul. Need võivad kehtida ka neli-viis-kuus aastat. ja muud äh, küsimused minu mõttes ei käi koos otsustamise alla meil tuleb panna paika konkreetsed menetlused, kuidas äh, toimub meil Euroopa tasandil otsuste vastuvõtmine ja kuidas toimub see riiklikes parlamentides. ma olen arvamusel, et äh, legitimatsiooni eesmärgil riiklikud parlamendid ja Euroopa Parlament peavad saama tugevdatud aga igaüks omal tasandil. ja segane läbipaistvus mitmel tasandil toob kaasa ebatõhusust ja läbipaistmatust. kui on tegemist riikliku äh, rahaga, siis see on äh, riiklik pädevus ja sellega peavad tegema, tegelema riiklikud parlamendid. ma usun, et me peame siin erinevad tasandid teineteisest äh, tugevalt eristama. meil äh, välis- ja julgeolekupoliitika teemal on Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide ühiskonverents äh, iga poole aasta tagant ja meil toimib kõik üllatavalt hästi, igaüks võtab vastu otsuseid omal tasandil, me austame äh, administratiivseid äh, pädevusi, mis ongi ju parlamentaarse pädevuse aluseks. me ei tohi lasta end teineteise vastu üles ässitada ja suunata meid äh, pädevuse konfliktidesse. ma usun, et äh, Euroopa poolaasta konverents ja digitaalpakti konverents on teel samas suunas, need hakkavad mängima samasugust äh, rolli, kus meil on hea koostöö, aga mitte otsuste vastuvõtmise tasandi segamini ajamine. me võiksime niimoodi äh, teha, et muuta asjad selgemaks ma olen tänulik ka selle eest, mida öeldi seoses reformivõimekusega tõepoolest, liidu kantsler Merkel ütles, et Euroopa Liidus me saame põhjapanevaid reforme läbi viia ainult siis, kui meil ei ole ühehäälsuse põhimõtet. me teame, et ühehäälsus ikka kehtib ja sellest on raske üle saada seda aga tänu Saksamaa konstitutsioonikohtu minule kohati arusaamatutele otsustele seoses selle ühehäälsusega. Äh, meie konstitutsioonikohus on ka seda küsimustes muuhulgas problemaatilisem isegi kui Valloonia parlament. aga nii see juba on ühehäälsusnõue on äh, sees. ja muide, Baierimaa liidumaa ei ole endiselt hääletanud äh, põhiseaduse poolt äh, juba aastakümneid, mitte teatud põhjustel ja me peame ka tagama selle, et me siiski täi-, säilitaksime tegevusvõimekuse, härra Vitorini mäletab, et põhiseaduskonvendis me liikusime edasi ja loodetavasti Verhofstadti raportiga me jõuame päris paljude nende teemade juurde tagasi, aga ka Presso Broki raportis seal käsitletakse ülemineku klausleid ja muud. meil on teatud äh, ühised ülesanded, mida me peame Euroopas äh, täitma, aga siis äh, üksikud blokeerivad, me peame kasutama rohkem paindlikkuse põhimõtet. leping näeb ette tugevdatud koostööd ja muid selliseid vahendeid, et meil on võimalik minna edasi sellise koalitsiooniga, kus on koondatud need, kes soovivad koostööd teha. ja kui Ühendkuningriik soovib välja astuda ja on seni teatud koostöövaldkondi blokeerinud, siis oleks õiglane, kui nad nüüd lõpetaksid äh, seal äh, blokeerimise ja kui keegi soovib lahkuda, siis tal peaks olema õigus ka lahkumiseks ette valmistuda. ja viimase kahe aasta jooksul ei peaks nad üritama veel oma vetoõigust kasutada. meil võiks olla selline koalitsioon nendest, kes soovivad teatud teemadega edasi minna ja me peaksime siin tegutsema paindlikult, niimoodi, et selle koalitsiooniga oleks võimalik ka hiljem soovijatele liituda. sama on olnud Schengeniga, on olnud nii lugu ka Eurotsooniga, nagu Jacques Delors ütleski, et ähm, see ongi selline teatav meetod, kus osad liiguvad kiiremini ees. me oleme aga tugevalt selle vastu et äh, eurotsooni liikmed äh, oleksid äh, kuidagi tähtsamad või suured liikmesriigid oleksid väikestest liikmesriikidest tähtsamad, ei, meil on Euroopa Liidus liikmed kõik võrdsed, ükskõik, kas nad on eurotsooni liikmed või ei ole või kui suured nad on, aga peab olema tagatud paindlikkus liituda selliste ettevõtmistega ja nüüd äh, viimane märkus minu poolt. see on seotud äh, sellega, mida ütles Mario Monti referendumi teemal. viimase kahe aasta jooksul on minust saanud tugev referendumide vastane ja ma ei saa oma riigi põhiseaduse sätetest ka aru. enamik sätteid on Weimari vabariigi ajast, see riik ju kukkus läbi kahekümnendate aastate lõpus, kolmekümnendate aastate alguses kasutati referendumit eh, selleks, et hävitada demokraatlikke institutsioone ja kui ma täna vaatan, millistel põhjustel referendumeid korraldatakse ja kuidas rahvas reageerib, nad ei reageeri ka teemasse, nüüd tuleb äh, Itaalias ka referendum ja seal ei otsustata lõpuks, äh, kas äh, on see õige otsus või mitte lõpuks sõltub äh, sellest, kas äh, Rentsi meeldib või mitte. referendum on äh, see olukord minu arvates, kui poliitikud tunnevad hirmu vastutuse võtmise ees, see on nagu pääsetee otsimine või tagatee otsimine ja see ei ole minu arvates reaalne õige tee, suur tänu. Thank you very much uh, suur tänu, kolleegid, äh, üheksa osalejad soovivad äh, sõna saada, nii et äh, ma võin anda teile maksimaalselt viis minutit, mida lühemalt te teete, seda parem, aga teil on võimalik reageerida sellele, mida panelistid on öelnud kui on veel äh, sõnavõtusoove, siis ma pean kõneaega kohe kohandama. ma tahaksin tea, saada kõik äh, sõnasoovid äh, enda kätte, nii et teeme siis kaks kuni kolm minutit. esimesena saab sõna härra Kabrštaut Ungarist. suur tänu, esinaine. austatud kolleegid ma usun, et me võime kõik äh, täheldada seda, et Euroopa Liit on kriisis. selles osas on meil üksmeel. aga me peaksime ka uurima seda, milles seisnevad äh, põhjused, mis on meid äh, sellisesse situatsiooni toonud. me näeme, et Euroopa Liidu institutsioonid ei tegutse selliselt, nagu kodanikud neilt seda ootaksid lõhe kodanike institutsioonide vahel aina kasvab ja seetõttu on äh, inimestel tunne, et midagi tehakse, aga seda ei tehta nende huvides. tekib küsimus, et kes äh, vastutab äh, sellise arengu eest? kui vastus on see, et kodanikud on süüdi, et nemad vastutavad selle eest, mida nad mõtlevad või kuidas nad olukorda hindavad, siis see ei ole demokraatlik. niisiis äh, poliitikud peavad esindama kodanike arvamust, aga kui nad seda ei tee, siis Euroopa Liit äh, laguneb varem või hiljem koost. Euroopa Liit ja parlamendid saaksid olla kodanikele lähemal. Nad saaksid äh, selgitada seda, mida tehakse kodanike huvides. paljud Euroopa juhid lähtuvad sellest, et meil peaks olema sügavam integratsioon ja see justkui peaks olema vastus. aga meie arvates toob siiski endaga kaasa Euroopa Liidu lagunemise mitmed äh, kõnelejad juba pakkusid omalt poolt lahendusi. näiteks äh, kollase kaardi süsteem võiks olla üks näide, aga praktikas äh, see siiski ei toimi. lähetamisdirektiivi puhul oli olukord selline, et üksteist parlamenti ei andnud Euroopa Komisjonile piisavalt kiiresti teada oma arvamuse muutmisest, need jäid tihtipeale välja kokkuleppest. me ei soovi Euroopa ühendriike, kui see oleks meie eesmärk, siis meil peaks olema ka uued lepingud. praegustes lepingutes ei ole meil aga mingisugust äh, mandaati föderatiivse struktuuri loomiseks. me peame töötama olemasolevate lepingute põhjal Euroopa Komisjon peaks äh, tegutsema lepingute kaitsjana. Ungaris näiteks äh, rändekriisi ajal me saime teada, et Ungarit äh, rünnati sellepärast, et meie olime valmis kinni pidama Schengeni reeglitest ja kaitsma Schengeni piire. ja meid ründasid need riigid, kes on ise rikkunud Euroopa Liidu õigust see jällegi saadab äh, välja sõnumi, et Euroopa Komisjon ei ole mitte lepingute kaitsja. ja tihtipeale lähtutakse ka sellest, et äh, lobitöö tegijatel on järjest suurem äh, mõju ka erialakirjanduses räägitakse Euroopa Liidust kui lobitöö tegijate foorumist, mis on täielikult reguleerimata ja tihtipeale endised äh, volinikud äh, asuvad tööle hargmaiste ettevõtete juhtkonnas pärast oma voliniku karjääri lõppemist. ka siin äh, tuleks teatavad muutused siiski sisse viia. ma tooksin näite Šveitsist. ei saa öelda, et Šveits ei oleks demokraatlik riik Šveits on üles ehitatud selliselt, et äh, pädevused äh, ehitatakse üles alt üles ja liidu tasandil ehk föderata-, föderatiivsel tasandil lahendatakse ainult need küsimused, mida kantonites ei ole võimalik äh, lahendada. ükski kanton ei domineeri mõne teise üle tekib äh, küsimus, kuidas Šveits saab nii hästi toimida sellise föderaalse struktuuriga, võib-olla võiksime ka Šveitsilt õppida, aitäh! Uh, finally... suur tänu! ja nüüd on meil kaksteist sõnasoovijat, te võiksite kõik piirduda maksimaalselt nelja minutiga. härra Istvan Holik Ungarist, palun. suur tänu, proua esinaine. ma usun, et äh, me oleme ühel meelel selles, et äh, viimasel aastal on Euroopa Liidus arenenud välja selline organisatsioon või struktuur, mis äh, eeldab institutsioonide toimimisviisi ülevaatamist. kodanikel ei ole enam usaldust Euroopa institutsioonide vastu. see, millele Bratislavas aluse pandi, seda me tervitame, sellepärast et meie arvates on vajalik, et me ausalt ja avatult vaataksime ja hindaksime, kuhu me oleme jõudnud, kus meil on konfliktid, kus on ebaedu. härra Torino ju ütles ka, et nüüd äh, esimest korda on olukord selline, et Euroopa Liit ei tule mitte tugevamalt kriisist välja, vaid on silmitsi rändeprobleemiga. ma arvan, et Brexit on juba näide sellest, et me liigume selles suunas ja küsimus on selles, kuidas meil oleks võimalik liitu tugevdada selliselt, et see oleks vastuvõetav kõikidele liikmesriikidele. meie seisukoht on, et me peaksime ka edaspidi uskuma Euroopasse, aga me ei taha vaadata ka kõrvale või pista pead äh, liiva alla. meil peaks olema pragmaatiline lähenemine. ei tohi kasutada ideoloogiaid, peame keskenduma probleemi lahendusele Mercedes Presto ja Elmar Broki poolt koostatud tekst läheb õiges suunas, seal on koostatud äh, hea struktuur, seal on õige lähenemine, sellegipoolest tuleb öelda, täna on Euroopa Liidus äh, kaks lähenemist äh, sellele, kui on juttu Euroopa Liidu toimimisest, üks on föderalistlik nägemus ja teine on euroskeptiline nägemus. ma arvan, et need äh, ideoloogilised vastused ei toimi, need on nagu äh, struktuurilised äh, refleksid ja siis me peame nagu teist korda kiiresti ütlema, et me nüüd integreerume või edasi. aga on olemas ka kolmas lahendus. see näeb ette seda, et me tegeleksime probleemidega, lahendaksime neid pragmaatiliselt. ja meil peab olema õigust äh, ka öelda välja see, kui integratsioon ei toimi, siis me lihtsalt ei saa edasi liikuda. ja sama puudutab ka siin äh, olukordi, kus usaldusväärsus, vastutustundlikkus äh, on mängus ja kui nüüd rääkida Eurotsooni välistest riikidest nagu Ungarist, siis tuleb ähm, üle kontrollida. kas neid riike on võimalik võtta vastutusele? oletagem näiteks, et äh, Ungaril on omad äh, reservatsioonid. osad liikmesriigid on võetud äh, Eurotsooni vastu selliselt, et nad ei ole reegleid äh, täitnud ja nad on käitunud sealjuures nii, nagu reegleid nende jaoks ei eksisteerikski. ja seetõttu ongi Eurotsoon oma kõige suuremas kriisis. ja me ei äh, näe veel väljapääsu sellest kriisist. sama võib öelda ka rändekriisi kohta, on väljakutseid millele ei saa anda kiiret äh, vastust Euroopa Liidu tasandilt. tahaksin äh, lühidalt rääkida ka meie lahendusettepanekust. oleme arvamusel, et Euroopal on vaja eduelamusi, me peame ühiselt, pragmaatiliselt leidma lahendusi, aga selleks meil ongi vaja pragmaatilist äh, algpunkti, aitäh! tänu ja palun piirduge nelja minutiga nüüd äh, Barbara Spinelli, palun Euroopa Parlamendist, piirduge palun nelja minutiga. suur tänu, lugupeetud esimees. minu südamlikud tervitussõnad härradele Mantile ja Vitorinole. suur tänu teie ettekannete eest. kõigepealt sõnakriis äh, sellest ei piisa, et mind veenda. tegemist on äh, sõnaga, mis tegelikult muudab reaalsuse ähmaseks. mina kasutaksin pigem mõistet läbikukkumine. läbikukkumine, mille puhul me peame tegutsema, aga sellegipoolest läbikukkumine. ja siin on teatav oht. oht selles, kuidas me sellises kriisitingimuses reageerime ja no kodakondsuskriisi tingimuses, pakkudes samu lahendusi ikka ja jälle. nagu Marie Antoinette. Euroopa Liidu suht-, Euroopa Liitu suhtutakse üha negatiivsemalt, aga meie pakume vastuseks ikka ühesuguseid lahendusi. ja nüüd rääkides Z-st see on üks selliseid küsimusi. kui võtame Euroopa Liidult volitusi, siis sellega õõnestatakse Euroopa Liidu legitiimsust. mul on tunne, et komisjonilt ei ole aga volitusi ära võetud, sellepärast et legitiimsuse kriis tõstis pead juba enne segaleping äh, komisjoni ning äh, parlamendi vahel äh, sündis just nimelt sellest, et tekkis usalduskriis, legitiimsuse kriis. millised on meie prioriteedid praegustes tingimustes? selline korralik Euroopa ja esimene prioriteet, demokratiseerimine. me peame mõtlema, kuidas kodanike usalduse äh, puudumisele reageerida. ja omavahendite küsimuses ootan äärmise põnevusega sellekohast raportit. omavahendid on hädavajalikud, et uusi ülesandeid täita, kuid selles kontekstis tuleb ka toonitada seda, kui tähtis on selliste omavahendite läbipaistev haldamine. siis rahvahääletused ei ole alati kõige kurja juur. paistab, et nüüd kardetakse äh, seda Vaimari arengut. aga ei piisa sellest, et me räägime majanduslikult konvergentsist, mis, äh, mille mõjud kanduvad ka sotsiaalvaldkonda. mina arvan, et me peame ka konkreetselt keskenduma sotsiaalparameetritele, äh, reformide omanikutundele. see on väga oluline ning äh, seotud ka minu Kanada vabakaubandusleppe aruteludega, Z aruteludega Euroopa juhtimisprotsessi käigus väga paljud otsused, mis liikmesriigi õigusloed on vastu võetud, lahjenevad. vähemalt minul on selline tunne, kui ma vaatan ümberringi, mis Euroopas toimib. nii kipub see olema. ja mis puudutab aluslepingut, siis äh, kas me jätkame sama lepinguga või äh, tulevad uued alussätted? põhiseadusliku ambitsiooniga alusleping ei aita meil tõhusalt poliitilist tegevust teatavates valdkondades teostada. põhiseaduse ülesandeks see polegi. põhiseadus peab aitama meil riiki üles ehitada, saavutada tasakaalu erinevate jõudude vahel ja nende tasakaalujõudude vahel. ning nii palju, kui mina aru saan, äh, just nimelt sellel tasandil tagatakse otsene demokraatia, mille järele kodanikud suurt puudust tunnevad. tegemist on äärmiselt riskantse operatsiooniga, kuid see ei peaks meid panema tagasi kohtuma, kokkuma ma ei saa teie mikrofoni välja lülitada, ütleb proua esimees, aga palun äh, talitsege end ning piirduge kõneajaga neli minutit. jah, äh, vabandan äh, ja mul on väga kahju, et Kiiver Hofstadti siin kohal ei ole, oleksin tahtnud tema ettepanekute üle mõtteid vahetada, kuid olen käinud Bratislavas korduvalt viimase paari kuu jooksul ning olen hoidnud Euroopa arengul äh, ja Brexiti kampaanial silma peal, äh, võin ma öelda, et mina ja paljud teised jõudsime oma järeldusele peamiselt äh, sellepärast, et Euroopa Liidus valitseb vastastikune usalduse probleem. Euroopa demokraatia on läbi kukkunud. probleeme on palju teisigi, aga põhimõtteliselt võib öelda, et Euroopa äh, liigub kindlameelselt oma suunas ja stabiilsuse seisukohast vales suunas. neljakümne viiendast kuni viiekümne kuuenda aastani äh, oli loomise tahe. ma, minu oma isa jät-, hukkus sõjas. mina sündisin tuhande üheksasaja neljakümnendal aastal, äh, kümnendal mail, mõned teie hulgast mäletavad, mida see tähendab ja siis loodeti, et uue korralduse tulemusena Euroopa on stabiilne ja seitsmekümne viiendal aastal mina ütlesin oma jah-sõna. aga kui liitusin selle äh, Euroopa komisjon, komisjoniga siin tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal, kaheksakümne viiendal aastal äh,, sain ma aru, et tegelikult sellega loodi ebastabiilsust, mitte stabiilsust nii et teie lahkel loal ma arvan, et just nimelt sellele reaalsusele tuleks silma vaadata. me seisame äh, silmitsi kriisiga, uus kriis on tekkimas äh, Itaalias ning selge on see, et äh, see kriis on äh, tekkimas, tekki-, on juba tekkinud Prantsusmaal, Saksamaal seoses rändekriisiga teataval määral ning demokraatia proovikiviks on see, kas me suudame öö, ähm, tagada äh, reformi äh, suutlikkuse ning vaba valiku valimisurnide juures ja ma ei ole siin Elmeriga päri, äh, kui Elmer ütleb, et rahvahääletus on argade jaoks. mina ütlen, et otse vastupidi, see on julgustükk. see tähendab seda, et vaadatakse eliidile silma, vaadatakse rahvale, antakse rahvale võimalus reaalsusele silma vaadata. kui me näeme põhja ja lõuna lõhet, näeme tohutut äh, tööpuudust, näeme, kuidas Euroopa rattad jahvatavad või veskid jahvatavad oma teed, sõltumata sellest, mis toimub, siis tekibki selline olukord. mis puudutab Brexitit, siis Brexiti küsimuses lähevad asjad hästi, mingisugust maailma lõppu ei tule ja äh, rahv-, Statistikaameti andmetel investeeringud suurenevad, väliskaubandus suureneb, jaekaubandusindeks on kõrge ja nii edasi ja nii edasi, mingisugust maailma lõppu ei tule, Jaguar, Google, Facebook, JetJack ja Briti Bank, pank on väga konstruktiivsed olnud isegi, nii et helge tulevik on Äh, on olemas väljaspool mittedemokraatlikku, äh, halvasti toimivat, läbikukkunud Euroopa Liitu, mis ei ole vastanud nende lootustele, kes tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal, nagu mina, hääletasid Euroopa Liidu poolt. kui inimesed seda ei suuda reaalsusele silma vaadates mõista, siis mul on äärmiselt kahju, sellepärast et olete pea ees äh, teel kuristiku suunas, mis on hullem kui lihtsalt kriis. suur tänu! Siima Malatra, samuti Ühendkuningriigist äh, alamkojast. suur tänu, esimees, tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid nende panuse eest, mul on hea meel siin täna teiega liituda Ühendkuningriigi alakomisjonist. Äh, meie ülesandeks on minu uues komisjonis tegeleda Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljumisega, olin leiboristlike, leiboristide erakonna majandusmeeskonnas ja eelarveküsimustega tegeles meeskonnas number kaks ja Sir William ja mina oleme eriarvamusel mitmetes valdkondades, mina tegin aktiivselt Euroopa Liitu jäämise kampaanias tööd, mitte sellepärast, et ma arvaksin, et Euroopa Liit on täiuslik, nagu ta on. me mõistame, et keerulised poliitilised struktuurid peavad alati arenema, aga mina usun, et meie me oleme Euroopa Liidu liikmesusest saanud kasu, me oleme jõukamad selle tõttu ja Euroopa Liit on olnud parim rahuprotsess maamuna peal. ma usun ka, et see arutelu on olnud väga keeruline, mitte sugugi kõik ei saanud aru, mille üle hääletati. aga ma näen ka, et Euroopa Liidu teemaline arutelu, selle läbiviimise viis, nimelt et inimestel oli tunne, et neil ei ole piisavalt infot, et nad ei mõista Euroopa Liitu, et nad ei mõista meie liikmesuse mõjudest, mõjust nende rahule, jõukusele, julgeolekule. et just nimelt sel põhjusel hääletasid nad lahkumise poolt ja on väga hea, on kerge hääletada Äh, mingi äh, lahkumise poolt äh, ja sellises olukorras ma usun, et kõik arutelud, mis täna siin toimuvad ja mis jätkuvad, vastutuste, võimude jaotamise ja nii edasi teemal on olulised, need on olulised ka meie jaoks Ühendkuningriigis arutelu peab jätkuma ning me peame rääkima ka sellest, millised on meie tulevikusuhted Euroopa Liiduga. mina ja paljud teised oleme seisukohal, et meie suhted peavad olema austust täis ning positiivsed. Teie olete meie naabrid, meie liitlased ja meie sõbrad ja meie vastastikuste huvides on positiivne suhe arutelud käivad ka kogukondades, parlamendiliikmena räägin ma väga paljude meie kogukondade esindajatega, nii nagu alati, inimesed tõesti tunnevad muret, pilt ei ole roosiline aga medalil on kaks külge. mina hindaksin eelmise nädala äh, arenguid teisiti. tootlikkus on tähenenud, investeeringud on ebastabiilsed, noored tunnevad, et töökohad, mis varem olid neile avatud, seda enam ei ole aga arutelus, mis praegusel hetkel toimub, peavad äh, lahkumist ning jäämist äh, äh, pooldavad jõud tegema koostööd, rääkima sellest, kuidas meie rahvas saab jõukalt jätkata. praegusel hetkel meie erikomisjon viib läbi äh, uurimusi seoses meie valitsuse läbirääkimiste eesmärkidega, mis peaksid olema Ühendkuningriigi eesmärgid, kas me mõistame meie ohte ja võimalusi ning arutelu, oluline osa arutelust on ka see, et kuidas tagada äh, seda, ja see on ka Euroopa Liidu jääjate huvides, kuidas äh, tagada seda, et me saame aru, milliseid äh, üleminekumeetmeid on vaja kogu see protsess on äärmiselt keeruline, tõsi. lõpetuseks ütleksin, et me peame aga mõistma, et Ühendkuningriigiski on arvamusi erinevaid ning arutelu on keeruline ning samas on vajadus Äh, rääkida sellest, kas on võimalik vaba liikumist, inimeste vaba liikumist reformida niiviisi, et äh, kontrollivõimalused liikmesriikide jaoks oleksid paindlikumad ning kas seda peaks nii või teisiti kaaluma Euroopa Liidu tulevikuvõimaluste hulgas ühise rindena. suur tänu, Kasimir Švestovski, palun! suur tänu! proua esimees, austatud professorid, kallid kolleegid. olen nõus selle filosoofiaga. aluslepingut muutma äh, ei pea. Äh, aluslepingus räägiti vastastikusest usaldusest, äh, aga siin ei ole mängus mitte ainult liikmesriikide vaheline vastastikune usaldus, vaid ka institutsioonide vaheline vastaslik, vastastikune usaldus ning institutsioonide ja liikmesriikide vaheline usaldus. euroskeptismi vastane võitlus ning tsentraliseerituse vastane võitlus on õige strateegia suhtun äärmiselt skeptiliselt eelmi-, erinevatesse projektidesse millega püütakse nõukogule uut toimimisviisi peale suruda. olen veendunud, et nõukogu peaks ise otsustama selle üle, kuidas nõukogu kavatseb tegutseda. professorid andsid meile pisut aimu sellest, mis tulevikus aset leida võiks. võib-olla äh, ja äh, riigieelarve stabiilsus on hädaoluline, on ka mitteametlikke takistusi vaba, vabal turul. takistusi, mis ühtse turu kaubavahetust äh, takistavad. rääkigem ka läbipaistvusest mis puutub läbipaistvusesse, siis Kiigoldi raportit tuleks selles kontekstis väga tõsiselt võtta. ja nüüd pöördugem tagasi aluslepingute juurde. ratifitseerimine on loomulikult alati eriotsus, äh, kvalifitseeritud häälteenamuse, rahvahääletuse ja äh, rahva soovist ei saa mööda minna. tuleb langetada arukaid otsuseid, neid äh, ka siis äh, rahvale esitada. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu kõikidele eelkõnelejatele. minu seisukoht on järgmine. me praegu seisame ajaloolisel ristteel, arutelu on tähtis ning tahame selles osaleda, me peame mõtlema, kuidas me praegust kriisiolukorda, mis, olukorda, mis puudutab kõiki meie riike, suudame lahendada. olen nõus härra Monti sõnavõtuga. kui jätta kõrvale põhiseaduslikud pingutused, me peaksime äh, tegelema poliitiliste ning kultuuriliste mureküsimustega mina olen liikmesriigi kodanik ja see on minule oluline, see on oluline kõikidele liikmesriikide kodanikele. peame mõtlema selle üle, äh, mis on poliitika roll sellises kriisiolukorras, see roll on tähtis, ärgem lollitagem ennast, äh, institutsioonidega mänge mängides ei saa Euroopa Liidu kriisis äh, kriisiolukorda peatada, tegemist on kriisiga, mis mis, mille, mis ületab Euroopa Liidu piire. ärgem loogem endale illusioone, meil on vaja äh, kultuurilist ja poliitilist äh, suunamuutust. ja peame Euroopasse äh, nende asjadele järele mõtlema, seda ka rahvahääletuse valguses, millest ennem rääkis härra Elmar Brokk. Itaalia rahvahääletus on usaldanud kodanikele väga tähtsa otsuse juhtimise küsimustes ja juhitamise valitsemise küsimuses. Äh, see tähendab seda, et mõned passiivsed kodanikud äh, valitsemise olukorras äh, ei saa langetada oma elu puudutavaid otsuseid, nad on lihtsalt vaikivad nupukesed, aga juhtimine tähendab midagi muud meil peaksid olema valitsused ja äh, sellise juhtimise teema on hoopis teine teema. kui me räägime seda kokkuleppe ratifitseerimisest, siis pidime samuti ähm, käsitlema äh, liikmesriikide parlamentide rolli, äh, kes kirjutavad alla segalepingutele, mis mõjutavad liikmesriike otseselt liikmesriikidel peaks olema võimalus nendes protsessides äh, ratifitseerimise kaudu äh, osaleda, kui tegemist on äh, ülemaailmse mõjuga protsessidega liikmesriikide parlamentidele tuleb anda mõjuvõimalus, tegemist on kahesuunalise teega. ja mõnikord ollakse enamuse positsioonil. aga mõnikord Äh, on, teevad teised äh, tööd sinu selja taga. rahvahääletustel jälle äh, tuli välja sõnum, et võimuorganid on kaugenenud kodanikest ja on selge see, et, et on tunne, et inimesed saavad vastupidiselt ühisele tahtele otsuseid langetada meie Itaalia põhiseaduses on kirjas, et kui kaks kolmandikku ähm, hääletanutest ei poolda põhiseaduslikku reformi, siis äh, toimub kodanike hulgas rahvahääletus. Äh, ja palun äh, rääkige lühemalt, ütleb härra esimees. proua esimees, vabandust. kallid sõbrad, kes hakkab meid ümber kujundama, Brüssel või liikmesriigid? kellele kuulub teie projekt, kes on selle omanik, need on põhimõttelised küsimused. aga minul on tunne, et täna me nendele küsimustele vastust ei leidnud, me peame oma tööd jätkama. omalt poolt paar kommentaari selle raporti kohta mille esitas minu kallis sõber Elmar ja tema austusväärne kolleeg. Need raportid viivad mitmekiirusega Euroopani, kui asjad hästi lähevad, aga tõenäoline üldsegi mitte Euroopani. mõned teie hulgast, kes on seda raportit lugenud, võiksid öelda, et raportis välja pakutud meetmed ei ole Äh, sellised, mis tooksid kaasa Euroopa Liidu institutsioonilise paranemise, vaid otse vastupidi, selle lah-, laiali saatmise. tsentraliseerimise süvendamine, Euroopa piiridel suuremate võimu andmine, ühe, ükshäälse otsustusprotsessi vajaduse rõhutamine, see on väga provotseeriv ettepanek, ettepanekud, mis on juba tõestanud oma hävitavat mõju. meenutagem lähitulevikku, enne Ühendkuningriigi rahvahääletust kutsuti üles Kaitseliitu süvendama, muutma ning valimis, Euroopa Parlamendi valimisseadust üle vaatama. see te-, tekitas Ühendkuningriigis suurt viha. võib-olla küsimus on retooriline, aga võib-olla keegi oskab vastata sellele küsimusele, miks sellistele miks Brü-, Brüsseli ametivõimud esitavad selliseid hävitavaid ettepanekuid, integratsiooni suurendamine siis, kui integreerimisvastased ähm, ähm, meeleolud tõusevad, see toob kaasa ainult äh, soovimatuid äh, tulemusi. anda äh, riigiülestele võimudele rohkem volitusi ja jätta aluslepingud muutumatuks ei ole vettpidav lahendus. mina arvan, et me ei peaks kohkuma tagasi erinevate Euroopa Liidu arengutsenaariumite ees. me peaksime avatlikult rääkima plussidest ja miinustest. paljud objektiivsed tegurid näitavad, et Euroopa Liidu kodanikud tahavad, et nende häält oleks rohkem kuulda hoolimata sellest, et mõned soovivad selle ees silmi sulgeda, on objektiivne tõde see, et rahvusriik jääb demokraatia tagatiseks, sellepärast et see on ainukene suveräänne legitiimne jõud seetõttu institutsioonilises tupikseisus saab välja ainult siis, kui liikmesriigid jõuavad kokkuleppele. kõikide põhimõtteliste Euroopa Liidu otsustega tuleb leppida kokku ühehäälselt, mitte kvalifitseeritud häälteenamusega. välisasjade nõukogus on suurepärane otsustustava ühehäälsust on alati raske saavutada aga meie, poliitikud, oleme just siin selleks, et seda tähtsat tööd teha. kvalifitseeritud häälteenamusega äh, äh, hääletamine on toonud kaasa käe väänamise ja iseenesest juba vastuoluline protsess. kui me kardame institutsioonilist tupikseisu lahendada liikmesriike kasutades, siis ma kardan, et tee, mille me valime, äh, toob kaasa veel rohkem uksi, kust väljuda. suur tänu teile Maria Trantafilu Kreekast, palun. proua esimees, kallid kolleegid. seisame silmitsi maailma suurima rändekriisiga, kõige suurema rahva, liikuva rahvavooga pärast maa, teist maailmasõda kriisid, mis järgnevad üksteisele, on Euroopa Liidu pannud proovile ja me näeme, et Euroopa Liit ei olnud valmis kõikide nende kriiside vastu üles astuma, meie tegevus ei ole olnud tõhus. mitmed liikmesriigid on nüüd võla pankroti äärel ja võlga kasutatakse selleks, et rahva üle kontrolli saada, kärpemeetmeid on üha rohkem, töökohti üha vähem meetmeid surutakse peale stabiilsuspakti kaudu, aga ilm-, kui need meetmed ei tööta ja toovad kaasa rohkem puudujääki, rohkem kasinusmeetmeid, see on otsekui nõiaring. me peame nüüd suunda muutma, peame uue ideoloogia kujundama lähtuvalt äh, õigluse, võrdsuse, inimõiguste, sotsiaalõiguste väärtustest meie austame sotsiaalset ühtekuuluvust ning äh, mitmekesisust. meil on vaja uusi kokkuleppeid, millega kollektiivsete algatuste tähtsus äh, jällegi äh, väärtust juurde saaks, meil on vaja rikkuse ümberjaotamist, meil on vaja keskkonnameetmeid ja meil on vaja kasinusmeetmed peatada me peame peatama sellise poliitika, mis tekitab, teeb Euroopast kindluse, rändekriis tuleb solidaarsus ning vastuvõtlikkuse kaudu lahendada ning samas tuleb panustada ka Lähis-Idas rahu edendamisele, Süürias rahu edendamisele. peame püüdma kõrvaldada rändevoogude põhjuseid, me peame peatama sõjad, mis on rändevood tekitanud pagulaste vood, mil ja, ja sõjad, mille, millesse liikmesriigid on, mille tekitamises liikmesriigid on osalenud. Küprose puhul ei tohi leppida staatus quo'ga. selles valdkonnas on väga palju ettepanekuid, näiteks ettepanek, mis oli Ateena deklaratsioonis pärast peaministri algatust. Need ettepanekud võiksid olla uue julge poliitilise tegevuse aluseks, sellist ähm, poliitikat vajab, vajavad kõik Euroopa kodanikud ja selle abil saaks ka nende usaldust taastada sellise poliitilise tegevuse näiteks võib tuua Euroopa strateegiliste investeeringute fondi, mille vahendeid tuleks kahekordistada. tuleb võtta mõõtmeid, et võidelda tööpuuduse vastu nendes riikides, kus tööpuudus on suur, maksudest kõrvalehoidmist äh, see vastu ning agressiivse maksuplaneerimise vastu tuleb võidelda sotsiaalse dumpingu vastu, äh, samuti pagulaspoliitika valdkonnas on meil vaja kõikehõlmavalt Euroopa ülest äh, varjupaiga süsteemi me peame ka rakendama juba kokku lepitud äh, nõukogu otsust, mis puudutab äh, pagulaste ümberpaigata, paigutamist ning äh, samuti tuleb ebaseadusliku rände algpõhjuste vastu võidelda. peame tegema tihedamat koostööd Vahemere riikidega ning suurendama koostööd ka Vahemere kolmandate riikidega. peame keskenduma ka läbipaistvusele parlamentidel on demokraatlik legitiimsus tänases maailmas, kuid ärgem pidagem seda enesestmõistetavaks, sellepärast et kodanikud mitte ainult ei kuule võetavatest meetmetest äh, uudistest, vaid nad tunnevad seda omal nahal oma igapäevaelus. me teame, et iga meede võib tekitada äh, ühtsuse tunnet ja selliseid tundeid, selliseid meetmeid meil ongi vaja. From Poland ja e, Poola esindaja, palun. Z zainteresowaniem słuchałem głosu sprawozdawcy. Aitäh! E, ma toetan e, kõike seda, mida ütles raportöör. ma tahan täiesti selgelt toetada kõiki tema ettepanekuid. ma arvan, et kõik, kes me siin saalis oleme, meil on vaja jagada seda veendumust, et ei piisa, kui me kuulame ainult üksteist. me peame kuulama ka seda, mida ütlevad kodanikud, me peame kuulama inimesi. me oleme kuulnud kõnelejaid, kes räägivad sellest, et on vaja rohkem integratsiooni ning ma võin seda isegi uskuda, aga kui ma lähen tagasi Poolasse, kas ma pean inimestele ütlema, et nad eksivad, sellepärast et inimesed Poolas ei toeta rohkemat integratsiooni Euroopa Liiduga. ja ma ei usu, et asi on niimoodi ainult Poolas ma arvan, et väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides soovivad Euroopa, inimesed tugevat Euroopa Liitu, mis suudab toime tulla nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad, mis suudab hoolitseda meie huvide eest, meie julgeoleku eest koos NATO-ga, aga nad ei soovi rohkem integratsiooni. ja see ei ole ju midagi uut esimesed signaalid tulid juba kahe tuhande viiendal aastal, mäletate referendumeid Euroopa põhiseaduse üle? ma ei usu, et Euroopa eliit sai sõnumist aru. ma ei usu, et äh, siin saadi aru, et kodanikud ei soovi enam rohkem integratsiooni. nüüd on liikmesriike, mis Äh, endiselt soovivad integratsiooni, aga vaadake, mida inimesed tahavad, inimesed ei taha seda. ja me peame äh, sellest aru saama, asi ei ole selles, et me ei soovi Euroopat, et me ei taha Euroopat ühiselt luua, äh, jah, tahame, me tahame Euroopa Liitu tugevdada, aga see peab põhinema suveräänsete riikide põhimõtetele. ma olen nõus härra Brokiga, et väga selgelt tuleb pädevused ära jagada väga selgelt tuleb ära jagada pädevused Euroopa Komisjoni ja nõukogu vahel. Euroopa Komisjon ei ole täiuslik. Euroopa Komisjon teeb vigu. see alahindab seda, kuivõrd olulised on liikmesriikide parlamendid. võtke näiteks töötajate lähetamise direktiiv, kollane kaart asi on selles, et äh, on äh, selged äh, õigusloomealased menetlused ning me oleme näinud, kuidas Euroopa Komisjon on reegleid rikkunud. kuidas Euroopa Komisjon ei ole suutnud korralikust õigusloomealasest menetlusest kinni pidada. härra Prokk kõneles sellest, Äh, mis on aluslepingutes ja tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal Saksamaa kriminaalkonstitutsioonikohus äh, äh, Maastrichti lepingu kohta ju otsustas, et liikmesriikidel on lõplik sõnaõigus lepingute osas. liikmesriigid otsustavad, mis kursil Euroopa Liit edasi liigub. ning lõpetuseks tahaksin nüüd öelda seda, et luua või üles ehitada Euroopa Liit on väga raske ülesanne see on täpselt nagu gurmeetoitki, kui sellist valmistada, siis tuleb hoolitseda, et kõik maitseelemendid on kohal, see ei tohi olla liiga hapu, see ei tohi olla liiga soolane. Äh, tuleb äh, kõik üksikasjad õigesti paika panna. lihtsalt millegi juurde jäämine ja lootmine, et kõik läheb hästi, ei ole vastus. aitäh. suur tänu selle äärmiselt huvitava pärastlõuna eest, tegemist on väga huvitava arutelu eestka. me räägime meie kõigi tulevikust, legitiimsusest selles fantastilises Euroopa projektis. ja tutvusime väga huvitavate dokumentidega, väga huvitav oli vaadata, mida me nüüd teha saame lühikeses perspektiivis ja mida pikas perspektiivis. lühikeses perspektiivis leian mina, et oluline on lähtuda demokraatiast ning läbipaistvusest. kui me vaatame, milliste asjade, milliseid asju kodanikud seavad küsimärgi alla meie tegevuses, siis sageli äh, nende küsimärgid tulevad just sellest, et meie tegevus ei ole läbipaistev. läbipaistvus peab olema kõikides institutsioonides. ja kogu arusaam demokraatiast olin natuke huvitav, üllatunud, kui kuulsin, kuidas härra Monti rääkis ratifitseerimisest ning äh, rääkis sellest, et äh, kui ei saa äh, liikmesriikides ühe või teise asja kohta jah öelda, siis siis tegelikult tuleb jah või ei öelda ju kõige suhtes. sellise lähenemisviisiga tekitame konflikte ja mitte koostööd. ma arvan, et rahvahääletusi tuleb tõsiselt võtta ja ratifitseerimise liikmesriikide parlamentides ja ratifitseerimise soovi puudumist väga tõsiselt. me peame üksteist kuulama Äh, kohutav oli näha, mis paar nädalat tagasi juhtus Zeta ratifitseerimise kont-, kontekstis. väga äh, mitmed äh, riigid tõstatasid probleemi, aga lõpuks üks väike osa parlament pidi astuma üles institutsioonide vastu, see oli väga vapper tegu ja väga uhke tegu minu arvates. meie peame võitlema selle nimel, et me võtaksime demokraatia häält tõsiselt ja teeksime seda igal pool ja alati, aitäh! see oli tõesti lühidalt, aitäh. ja Joonas Gunnarsson on viimane kõneleja. Ähm, aitäh. kõigepealt äh, tahaksin äh, tänada härra Brocki selle eest, et ta ütles, et me peame tegema seda, mille osas me oleme kokku leppinud leppinud oleme ja liikmesriikide parlamendid võiksid teha seda, mida nemad on lubanud teha. niimoodi saavad asjad toimida, selline on probleemi olemus. see solidaarsuse puudumine liikmesriikide vahel tekitab umbusku Euroopa Liitu. niimoodi institutsioonid tegelikult ei toimi. loomulikult on tore äh, asju peenhäälestada, nii et, et äh, parlament ja nõukogu ja komisjon toimiksid paremini, aga see, äh, mida me otsustame, seda ei vii ellu, selles on probleem ja rändekriis on üks väga hea näide selle kohta ja see äh, õõnestab usaldust Euroopa Liidu vastu. loomulikult äh, liikmesriikide valitsustel ja parlamentidel on samuti suur ülesanne tähe, täita ja liikmesriikide valitsused peavad äh, andma parlamentidele aru, meie peame oma ülesannetele, ülesannetesse suhtuma tõesti ka tõsiselt, nii et, et meie parlamendid tõesti toimiksid. me ei saa samuti suurendada seda solidaarsuse puudust, sest siis süsteem lihtsalt laguneb koost me ei saa saavutada midagi läbi aluslepingute muutmise, küsimuses on, küsimus on vastastikuses usalduses. ja kui seda vastastikust usaldust ei ole, siis süsteem lihtsalt ei toimi. Lissaboni lepingu äh, abil, mille me võtsime vastu kuus aastat tagasi äh,, said parlamendid endale vahendi, mille abil lähimuspõhimõte proovile panna. tegemist oli väga heade ettepanekutega aga liikmesriikide parlamendid ei ole olnud selle ülesande kõrgusel. väga vähe parlamente on äh, kõik need õigusloomealased ettepanekud proovile pannud ja see on halb. sellepärast, et see oli üks viis, kuidas me oleksime saanud tugevdada oma mõju äh, süsteemile, aga kui me ise oma ülesandeid ei äh, täida, siis loomulikult asjad ei toimi ja me ei saa selle eest ka kedagi süüdistada. niisiis kolleegidele teistest liikmesriikide parlamentidest tahaksin öelda, et suhtuge oma ülesannetesse tõsiselt. minge oma parlamentidesse ja paluge valitsustel käituda aruandekohustuslikult sellepärast et nemad on ju need, kes nõukogus tegutsevad ja kui me ei nõua neilt vastutustunnet, siis see süsteem lihtsalt ei toimi. suur aitäh. ja annaksin nüüd sõna meie Äh, külalistele kõigepealt äh, võib-olla professor Monti ja siis Mercedes ja siis Elmar. aitäh, lugupeetud esinaine, ütleb härra Monti, mul on ainult üks märkus, see oleks minu peamine reaktsioon tänasele arutelule. on selge, et äh, Euroopa tervikuna on jõudnud väga kriitilisse olukorda huvitav on äh, tõdeda, et paljud inimesed panevad Euroopa tõsised toimimisprobleemid Euroopa Liidu süüks ning loomulikult me rõhutame seda, kuivõrd oluline on demokraatia ja kuivõrd oluline on inimeste kuulamine. ja kui ma olen jätnud mulje, et ma sellest ei hooli, siis tahaksin seda viga parandada. aga näib, et me süüdistame kõiges, mis ei toimi Euroopa Liitu või Euroopa Liidu tasandit. mina uskusin, et mina usun, et tegelikult on meie liikmesriikide poliitilised süsteemid need, mis ei toimi korralikult, mis on kriisis, mis on legitiimsuse kriisis nagu paljud teist siin olen mina liikmesriigi parlamendi liige, ma olen Itaalia senati liige. ja meile kõigile meeldib meie demokraatia ning me loodame, et meie riigid jäävad demokraatlikuks. aga me ei tohiks äh, jätta tähelepanuta asjaolu, et meie Äh, riigi poliitilise süsteemi toimimine on võib-olla peamine põhjus, miks Euroopa Liit praegu sellises segaduses on. teen väga lühidalt, paari minutiga. me olime harjunud liikmesriikide poliitiliste süsteemidega, kus keegi oli liidriks nüüd, kus liikmesriikide poliitilised süsteemid Äh, lähtuvad üha rohkem lühiajalisest perspektiivist. kui vaadatakse lihtsalt selle, sellele, kuidas saaks äh, ametisse valitud ja kui äh, valitsusse ollakse saadud, siis hakatakse mõelda, mõtlema, kuidas tagasi valituks saada, nii et, et see perspektiiv on väga lühikene ja pööratakse väga vähe tähelepanu või ei pöörata üldse tähelepanu äh, sellele, mis pikemaajalises perspektiivis hakkab juhtuma. jätame sellise asja Hiina hooleks ja see ei ole Euroopa perspektiivist sugugi hea. aga äh, äh, sama, mida ma siin näen, kehtib suuresti ka USA kohta. ma usun, et poliitiliste protsesside evolutsioon meie liikmesriikides on üha rohkem kokku sobimatu rahvusvahelise integratsiooniga. tõenäoliselt peame Euroopa integratsioonist loobuma, eh, kui me selle nimel väga eh, kõvasti ei võitle ning eh, loomulikult õpime ajaloost jällegi, et ilma integratsioonita mm, jah, meil on vaja mingit integratsiooni, mm, sest ilma integratsioonita on Euroopas sõda Äh, nii lihtne see asi ongi. varasemal ajal tegid liikmesriigid ja nende liidrid jõupingutusi selleks, et luua ühtset Euroopat. leiti, et see ühtne Euroopa on ka liikmesriikide huvides. nüüd me teame, et asjad enam niimoodi ei ole. Brexit Äh, see, mida peaminister Cameron tegi, on äärmiselt äh, äh, sama, mida teevad enamik valitsusi, nimelt nad tegutsevad iseendi, mitte isegi riiklikes, vaid iseenda, iseenda ja oma erakonna huvides. mul oli au olla ka nõukogus ja ma pean öelda, et eh, isegi see oma iseloom, mille meie demokraatiat on omandanud, kus ei tunta niivõrd muret eh, järgmiste valimiste pärast, vaid tuntakse muret, millal on järgmine avaliku arvamuse küsitlus. ja see on tõeliseks ehm, takistuseks poliitikutele ja siis on eh, meil nõukogu, kes otsustab või teeskleb, et nemad langetavad Euroopa nimel otsuseid, aga tegelikult üritavad nad eh, oma positsiooni kindlustada. ning asjaolu, et eh, Brexit leidis aset ja et härra Cameron ja mul on kahju, tõesti, ma sain temaga väga hästi läbi, maksis sellist kõrget poliitilist hinda aga ma arvan, et ta on äh, võib-olla äh, teinud teistele selgeks, et võib-olla ei maksaks olla nii küüniline, aga kui meie kui kodanikud ähm, ei muutu, ei muuda äh, vastutustundlikumaks meie liikmesriikide poliitilist süsteemi ja oma liidrite käitumist, siis on rahvusvaheline integratsioon üha kättesaamatum ning me näeme Euroopa lagunemist ning siis näeme ka seda, mida mõned teist siin ka ütlesid. ma soovin tugevat Euroopat, aga mitte integratsiooni. kahjuks loogiliselt äh, selline asi ei ole võimalik, see on vastuoluline. nii et, et äh, see on minu isiklik seisukoht, ma olen töötanud kümme aastat Euroopa Komisjonis ja mul on äh, Äh, kogemusi ka ühe liikmesriigiga, nii et, et ähm, ärgem uskugem siis, et me suudame Euroopa muuta, Euroopa äh, Liidu muuta sarnanemaks äh, sellele suurepärasele demokraatiale, mis meil on kodus, siis Euroopa Liit toimiks ei, see ei ole nii. Euroopa Liit ei toimi praegu just nimelt sellepärast, et meie kodudemokraatiad ei eh, toeta enam tõsiselt integratsiooniprotsessi ja see on ainukene alternatiiv sõjale ja ma tõesti vabandan, kui ma rääkisin liiga otseselt. aitäh, ma arvan, et aeg-ajalt meil on vaja sellist otse asjadest kõnelemist. Mercedes ja Elmar, kas teie soovite ka sõna võtta? kes tahab? Mercedes told me that I have to start. Mm. Zuerst die Legitimations- kõigepealt, demokraatia legitiimsuse kriis ei ole automaatselt Euroopa Liidu kriis, see on äh, ka liikmesriikide kriis ja legitiimsuse kriis ei ole midagi euroopalikku. ainult nüüd äh, Ühendkuningriigis äh, esindajate koda Äh, parlamendi alamkoda, et ei saa hääletadagi artikkel viiekümne üle, no see äh, näitab samuti legitiimsuse kriisi ja samuti on seda mujal maailmas. seda esiteks ja teiseks äh,, liikmesriikidel on pädevused, nemad on Euroopa ühtsuse toed, nemad on andnud pädevused ja nad võivad need ka tagasi võtta pädevusi ei ole Euroopa Liit omale mitte võtnud, vaid neid on liikmesriigid äh, Euroopa Liidule andnud. ja meie Presso Proki raportis ei küsi mingisuguseid uusi pädevusi. ja Cashile ma ka ütleksin, et äh, meie ei anna teile nõu seoses Brexitiga, teie ärge andke meile ka nõu seoses äh, meie asjadega, ütle niimoodi otsekohe välja. näiteks Briti valitsus tellis enne Brexitit uurimuse, et milliseid pädevusi öö, äh, oleks võimalik öö, või tuleks tagasi nõuda, tulemus oli null Saksamaal tehti sarnane uuring, tulemus oli ka null, nii et küsimus ei ole pädevustes, vaid on äh, pädevuste tajumises. loomulikult on seal erinevad huvid liikmesriigites, erinevad huvid äh, poliitilistes äh, parteides, aga siin ma ei kuulnud ühtegi ettepanekut selle kohta, milliseid pädevusi tuleks liikmesriikidele tagasi võtta. mitte keegi ei teinud sellist konkreetset ettepanekut ja siis me räägime pädevuste tajumisest, mida liikmesriigid on äh, liidule andnud ja kui need pädevused on liidule antud, siis liidul peavad olema ka vastavad vahendid. Ungari kolleegid rääkisid äh, sellest, nagu oleks äh, ränne Euroopa Liidu põhjustatud ja rääkisid siin sellest, mida parlament ja komisjon peaksid äh, tegema seoses äh, riigipiiridega. ja turvalise päritoluriigi küsimus, samuti komisjon on ammu välja pakkunud selle lahenduse, liikmesriigid on äh, blokeerinud ja kui me soovime turvalisust, siis me peame ära kasutama lepingu võimalused, mida me arutame praegu Bratislava protsessis me räägime seal paremast sisust, paremast struktuurist. kui äh, liikmesriigid eraldavad kakssada miljardit eurot äh, kaitsele miinimumtulemusega, äh, siis tulemus on see, et me kulutame rohkem kui Venemaa, meil on rohkem sõdureid kui USA-l. aga tõhusus on äh, siiski väga madal ja minu koduriigis ei ole olukord äh, parem, kakssada miljardit eurot läheb kaitsekulutusteks, meil on kolmkümmend kaheksa erinevat äh, soomustatud transpordivahendi tüüpi, sellepärast et me ei tee omavahel koostööd Marju Monti teab seda kõige paremini kui mina, sellepärast et äh, ta oli Euroopa Komisjonis ja siis ta oli äh, valitsusjuht. kui meil oleks olnud kaks tuhat ah-, kaks tuhat kaheksa kõik need äh, vahendid finantskriisi vastu võitlemiseks, mis meil praegu on, siis me oleksime saanud kriisi ära hoida nii et me ei räägi siin rohkematest pädevustest, vaid me räägime siin paremast äh, Euroopast olemasolevate äh, pädevuste raames. ei saa süüdistada Euroopa Liitu äh, tegemata jätmises, kui Euroopa Liidule ei ole andnud vahendeid, millega oma pädevusi täita, me peame siin intellektuaalselt puhtalt asjale lähenema Äh, Taani näide on äh, tõesti suurepärane. Valoonia poolt võetud meetmed ei olnud suunatud Euroopa Komisjoni vastu, vaid äh, nemad olid suunanud oma tegevuse Belgia poliitilise enamuse vastu. enamus Belgias soovis CETA-t Nemad tegutsesid äh, Belgia-siseselt. mitte keegi meist ei ole piisavalt tugev, et äh, kaubanduses globaliseerunud maailmas üksinda toime tulla ja kui siis antakse Euroopa Liidule pädevused äh, läbi rääkida, siis peavad Euroopa Liidul olema ka pädevused otsustada. kas Luksemburg ja Malta soovivad ise sõlmida kaubanduslepingud Hiinaga või see oleks alternatiiv? sama kehtib ka Ühendkuningriigi kohta. no te näete, te peate hakkama läbi rääkima USA-ga kaubanduslepingu osas, nii nagu te oleksite äh, USA siis äh, viiekümne esimene liikme, äh, osariik. ja teid ei kohelda võrdväärsena, teid koheldakse nii-öelda mm, sõbralikult, aga mitte võrdväärsena, sest suurused on väga erinevad. et vastutus, solidaarsus, need on äh, väga olulised aspektid ja siin tuleb säilitada tasakaal. me peame tagama, et äh, solidaarsus oleks äh, läbivaks teemaks ja defineerida seda on raske. vaeste ja rikaste, suurte ja väikeste riikide vahel on suured erinevused, erinevad lähenemised, tuleb leida kompromisse, sama puudutab neid kollaseid kaarte, see on äh, päris hea asi. mina olin äh, ka sellel konverentsil, kus äh, otsustati minna edasi selle oranži kaardi ideega, ehk siis, et kui äh, piisav hulk parlamente toetab mingit algatust, siis Euroopa Parlament äh, saab selle teemaga koos Euroopa Komisjoniga edasi minna. see muidugi ei tähendaks lähimuspõhimõtte kadumist, aga meie teeme oma raportis ettepaneku, et äh, selliste aspektidega muutub ka riiklike parlamentide võimekus tugevamaks, aga nad peavad seda ise ära kasutama. nii et me teeme siin pakkumise teha midagi senisest äh, paremini ja me ei räägi siin äh, rohkemast integratsioonist, vaid äh, sellest, kuidas olemaid, olevaid pädevusi tõhusamalt äh, rakenduda, nii et otsustusstruktuurid oleksid ka kodanikele arusaadavamad ja nõukogu on väga oluline teema siin, mida veel kord mainida, ei saa lubada seda, et valitsused äh, ei võta vastutust kanda oma kodanike ees, äh, kui nad on äh, hääletanud millegi poolt või vastu. Euroopa Komisjon ei saa võtta vastu ühtegi õigusakti. ja kui äh, nüüd valitsused ähm, tahavad vastutuse eest peituda, siis meie Euroopa Parlamendi liikmetena ja riiklike parlamentide liikmetena ei tohi seda lubada. me oleme silmitsi tõesti väga suurte väljakutsetega ja me peame paika panema, kes millise väljakutsega peab toime tulema, siis me saame ka öö, liikuda kiiremini edasi. ja me ei saa lihtsalt siin rääkida abstraktselt sellest, kas keegi on Euroopa poolt või vastu me peame olema orienteeritud äh, lahendustele. kodanikud on orienteeritud tõesti lahendustele, poliitikud on äh, orienteeritud pädevustele, aitäh! aitäh, Mercedes! aitäh! olles ära kuulanud selle, mis kõigil öelda oli, tuli mulle meelde see, mida Habermas ütles mõni aeg tagasi, ta nimelt ütles, et Euroopa kas jääb ühtseks või pühitakse ajalookaardilt. ma arvan, et Ühendkuningriik on juba teinud äh, oma valiku, me kõik ühiselt äh, oleme silmitsi sama ülesandega me saame jah, järk-järgult kõik lahkuda, äh, võime lavalt ära minna ja niimoodi õõnestada väga keerulist projekti, mis on viimased kuus aastakümmet juba kestnud. see on teostatav, aga nagu härra Prokk täiesti õigesti ütles, on kõigi demokraatiate ajaloos ainult üks viis, kuidas saab tagada tavakodanike tahtega arvestamise. me oleme sellises poolföderaalses süsteemis, see on aluslepingutega niimoodi paika pandud meil on vaja meetodid, mis võimaldaks otsuseid langetada nii, et kodanike äh, enamuse huvisid ja liikmesriikide enamuse huvisid arvestatakse. põhimõtteliselt on meil vaja sellist meetodit, mis praegustes aluslepingutes ka kirjas on. kodanike enamus ja liikmesriikide enamus ja Euroopa Parlamendi saadikute enamus, kes kodanikke esitavad, peavad kasutama kvalifitseeritud häälteenamust ja loomulikult tuleb Euroopa Liidul langetada palju otsuseid, sest nagu härra Brock ütles, need pädevused on äh, antud äh, parlamendi enamusega ja referendumite toetusega ja need ülesanded, mis on pandud, neid ülesandeid tuleb ka teostada ja kui neid volitusi ei kasutata, siis äh, ja kui neid ei kasutata piisavalt kiiresti, siis äh, aeglustab see Euroopa Liidu toimimist. me oleme äh, teinud väga palju tööd, meil ei ole olnud äh, piisavat aega ja härra Verhofstadt loomulikult ei ole siin selleks, et saaks kõnelda selle süsteemi puudustest ja sellest, kuidas seda süsteemi saaks parandada aga meie töö on lähtepunktiks teie ja teie liikmesriikide parlamendid, teie ja teie kolleegid Äh, olete äh, osad pädevused Euroopa Liidule juba üle andnud. Euroopa Liit äh, ei kasuta aga neid volitusi piisavalt selgelt, läbipaistvalt ja demokraatlikult. ühehäälsus ei ole demokraatia. ühehäälsus tähendab lihtsalt seda, et me jääme kuhugi toppama ja ei suuda edasi liikuda Äh, aluslepingud näevad ette kvalifitseeritud häälte enamust, äh, aga kui on vaja mõnes küsimuses äh, ühehäälsust, siis see kindlalt aeglustab kogu süsteemi toimimist, sellepärast et liikmesriikide huvid seisavad Euroopa huvidest kõrgemal. aga liikmesriikide huvid peaksid olema ju ka Euroopa Liidu huvid ja äh, see puudutab iseäranis väikesi riike, sellepärast et äh, need väikesed riigid üksi kunagi maailma ajalugu ei kirjuta. paljud äh, teavad, milline oli olukord, kui enne seda, kui väikesed riigid Euroopa Liiduga liitusid, see puudutab muideks ka minu riiki, meie oleme juba kaua olnud Euroopa Liidus ja me ei saa sugugi eitada seda rolli, mida Ehm, me oleme ehm, ehm, saanud, seda kasu, mida me oleme saanud liitumisest meil on turud, terved rea-, paljud standardid on kehtestatud, mis on meile andnud sellise majandusliku mõjuvõimu, mis meil praegu on. me peame tegema rohkem tööd selleks, et edasi jõuda näiteks liikmesriikide pädevuste küsimustes nagu härra Monti ütles, ilma Euroopa Liiduta tegelikult ei ole midagi. ei ole mit-, äh, midagi, äh, mis kuidagi piiraks või takistaks liikmesriikidel oma pädevuste kasutamist. liikmesriigid äh, la-, läbi nõukogu os-, langevad, langetavad ju otsuseid ja tahaksin teile meelde tuletada, et kui te vaatate meie raportit, siis teie peate samuti olema osaks sellest otsuse langetamise protsessist Te peate olema suutelised ähm, omaenda valitsuselt aru pärima. Te peate ähm, paluma omavalitsustel äh, Euroopa Liiduga kõnelda, te peate andma neile mandaadi, mõned valitsused annavad väga selge mandaadi oma liikmetele, kui need tulevad Brüsselisse kas parlamenti või nõukokku. Äh, ja niimoodi äh, Äh, niisiis, ma arvan, et need, kes me siin Euroopa Liidu tasandil tegutsema, me peame äh, samuti äh, tegu-, paluma oma liikmesriikide toetust. kutsuksin teid kõiki üles ähm, jah, teil kõigil on oma poliitiline staatus, aga paluksin teil meeles pidada, et kui mainitakse institutsioone, siis äh, me peame loomulikult meeles pidama, et on kodanikke, kes nende vastu protesteerivad ja neil on täiesti õigus, sest nad on kriisi tõttu palju kannatanud, aga kuidas me saaksime oma institutsioone paremini toimima panna, kuidas me Äh, saaksime neid kasutada kui aluslepingute liikuma panevat jõudu, kuidas me saaksime nad muuta kodanike jaoks selgemaks ja läbipaistvamaks, kuidas me saaksime Euroopa Liidu otsuste langetamise protsessi muuta läbipaistvamaks ja kuidas me saaksime selle muuta teostatavamaks, meil on vaja kokkuleppeid oma parlamendi ja rahvusparlamentide vahel, kuidas me saame selle väga keerulise Euroopa Liidu masinavärgi toimima panna palju sujuvamalt ja see küsimus puudutab mitte üksnes kahtekümmet kaheksat liikmesriiki. tegemist on väga keerulise protsessiga. ja me peame hoolitsema selle eest, et institutsioonid äh, tõesti avaldavad õiget mõju. Äh, äh, mõju ei sünni institutsioonide reformidest, vaid institutsioonide reformid lihtsalt teevad tagajärgede saavutamise võimalikuks, nagu Ühendkuningriigi esindaja ka ütles mõnikord on vaja lahkuda selleks, et saavutada tulemusi. ma arvan, et mina ja härra Brock peame üritama selle kõik teoks teha, millest ma rääkisin ja kui teil on aega, siis tutvuge selle dokumendiga, mida me teile saatsime. sellest võib teile kasu olla. see aitab teil võib-olla oma tegevust liikmesriigi parlamendis paremini keskenduda ning aitab ka teadlikkuse tõstmisel ja asjade ellurakendamisel kaasa. iseäranis puudutab see euroala liikmesriike. Nende jaoks on Euroopa poolaasta otsustava tähtsusega. parem on, kui Euroopa poolaasta tõesti väga hästi toimib Äh, see on kõige parem äh, võimalus tulemusi saavutada viisil, mis kõigile meeldib. jällegi no, suur aitäh teile selle eest, et te selles arutelus osalesite ning ma palun, et te mõtleksite selle üle, et äh, väga sageli institutsioonide toimimine on oluline kui asi on poliitilistes teemades, mida te kõik tõstatasite, siis jah, loomulikult aluslepingutes on paigas teatud reeglid. on kiirem edasiliikumistee ja aeglasem edasiliikumistee, see on aluslepingutes ette nähtud. on selline mitmekiiruseline Euroopa nagu ma ütlesin, aluslepingud näevad selle ette ning nagu meile siin meenutati, liikmes äh,, alusleping annab osadele liikmesriigidele ka võimaluse lahkuda, kui nad ei ole nõus. Elmar palus üheks minutiks sõna, oled sa valmis talle seda andma? ja lühidalt kvalifitseeritud äh, enamuse otsus on vajalik, kui meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, ühisturdu ei saa ilma kahe kolmandiku hääletuseta. Euroopa Liit eksisteerib seal, kus meil on selline enamushääletus ja sama puudutab ka lepingute muudatusi. teine punkt on äh, suveräänsus. liikmesriigid on äh, kandjad, aga kui antakse pädevused äh, ära, siis on tegemist jagatud suveräänsusega ja kui äh, siis on pandud paika teatavad menetlused, ei saa juhtumipõhiselt otsustada, et äh, see otsuste tegemise protsess nüüd mulle ei meeldi selle teema puhul. muidugi on loomulikult võimalik pöörduda Euroopa Kohtusse, aga kui juba pädevused on üle antud, äh, siis tuleb seda otsust ka austada, olgugi et ma Budapestist ja Var-, Varssavist kuulen siiski vastupidist vahetevahel. aitäh ja tahaksin lõpetada selle arutelu mõne sõnaga teema kohta, mida paljud mainisid. tuleksin siis hetkeks tagasi kodanike juurde kogu selles ettevõtmises tõenäoliselt olete te minuga nõus, et viimastel aastatel või aastakümnetel Äh, see, kuidas äh, Euroopa ühiskond on toiminud, äh, see üksmeel, juurdepääs infole, ootused Euroopa integratsiooni suunal, see kõik on aja jooksul väga radikaalselt muutunud ning raportis räägitakse sellest, kuidas me saaksime paremini ära kasutada seda ruumi, mis aluslepingutes on, mis õiguslikus raamistikus on ja kuidas me saame äh, viia Euroopa Liidu vastavusse nende muutustega, mis maailmas on toimunud. aga me peame vaatama sama protsessi ka teisest aspektist. ma arvan, et avalikud institutsioonid ja poliitilised institutsioonid mitte üksnes Euroopa tasandil, vaid ka riiklikul tasandil on selle kümne aasta jooksul maha jäänud äh, just nimelt äh, reageerimisvõimes, nad ei ole suutnud inimeste muredele ja ootustele reageerida mm Neid institutsioone, eriti noorte poolt, äh, nähakse äh, tihti just äh, ajast ja arust olevatena vananenud, et mõned näevad neid kui lihtsalt võimueliidi osa, nii et, et see on selline arusaamine, millega meil tuleb arvestada, aga see kehtib ka liikmesriikide institutsioonide kohta. me ei Äh, äh, iga asja kohta, mida me näeme Euroopa Liidu tasandil, me saame leida äh, sama asja ka liikmesriikide tasandil ja saame leida ka mingi vastunarratiivi, mida saaksime popul-, populistide võitluses kasutada. ja meie siin Euroopa Parlamendis viimastel aastatel oleme avaldanud üsna suurt äh, survet selleks, et leitaks lahendused nendele küsimustele, mis on olulised kodanike jaoks. meil on komisjonid, mis tegelevad maksudest kõrvalehoidmise küsimusega, ebavõrdsusega, samuti oleme väga palju tähelepanu pööranud korruptsiooni teemale ja Äh, sellele, kuidas äh, rohkem saaks osaleda Euroopa otsuste langetamisel, kuidas aruandekohustuslikkus oleks suurem. ma arvan, et see tähelepanu, äh, mida institutsioonid on nendele küsimustele pööranud, ma arvan, et liikmesriikide tasandil väga palju sarnast asja, asja ei ole nii et, et võib-olla peaks seda kõike ühiselt rohkem tegema ja ma näen, et üha rohkem meil nõuetakse üha rohkem osalust otsuste langetamisel ja mm, eh, ma näen, et komisjoni esindaja on siin, ma näen, et härra Šeplin on siin, kes on koostanud eh, raporti. Eh, ta on öelnud, et Euroopa Komisjon on teinud suure vea, kui ei ole koheselt reageerinud kodanike algatustele. meil oli viisteist näidet selle kohta, kus kodanikud said miljon allkirja kokku kokku äh, selleks, et ähm, äh, Euroopa Komisjon hakkaks äh, käsitlema mõnda kodanike jaoks olulist teemat ning ma arvan, et me ei ole teinud ka piisavalt selleks, et ära kasutada kaasaegset info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, et muuta Euroopa Liit läbipaistvamaks ja interaktiivsemaks ja härra Ramon Haguregi, kellega me kohtusime täna hommikul, Äh, üritab äh, tegeleda sellega, kuidas e-demokraatiat edendada ja viimastel aastakümnetel oleme me väga palju asjadest kõnelenud, oleme rääkinud väga palju arutlusdemokraatiast, aga me pole piisavalt teinud midagi sellise arutlusmehhanismi loomiseks Euroopas, ei Euroopa tasandil ega liikmesriikide tasandil nii et, et jah, ma arvan, et vähemalt siin me näeme küll, et on vaja asju muuta me näeme, et on vaja äh, muuta Euroopa Liidu töömeetodid, institutsioonide töömeetodid ja me näeme, et meil on vaja ka fokusseeruda, Mario Monti äh, ja Antonio Vitorino oma sõnavõttudes viitasid sellele, meil on vaja vaadata, äh, millised on konkreetsed poliitilised valikud selleks, et me suudaksime paremini reageerida inimeste muredele, aga ka nende kartustele ja pettumustele nii et, et selleks kõigeks on meil tõesti vaja äh, äh, leida sellised institutsionaalsed lahendused, mis muudavad meie institutsioonid vastupidavamaks ähm, äh, ja ei laseks Euroopas tekkida uutel kriisidel, aga lõpetaksin ühe lepinguga aluslepi, lausega aluslepingutest, sellepärast et me peame mõtlema Äh, ka neile, kes räägivad tõsiselt uuest aluslepingust, nemad pidasid silmas seda, et äh, praegune alusleping on tõesti vananenud äh, selles osas, mis puudutab otsuste langetamist, avatust ja demokraatlikkust. aga praegused aluslepingud ei luba lihtsalt selliseid avatud osalusprotsesse. Nad ei anna kodanikele tagatisi, mis puudutab otsuste mõju Nad ei anna kodanikele tagasi, tagatisi selle kohta, et nende häält tõesti kuulda võetakse. nii et, et ma arvan, et me peame vaatama ka aluslepinguid sellest aspektist, et kas nad võimaldavad kodanikele ja kodanike ühiskondadele piisavat juurdepääsu esindusprotsessi ja ma arvan ka, et me peame tõesti äh, pead kokku panema ja Äh, töötama välja tuleviku jaoks mingi visiooni. ma arvan, et me peame praegusel hetkel olema nii pragmaatilised kui ka tõesti asju äh, pikemas perspektiivis vaatama ja mm, äh, me peame kokku leppima, milline on see mäekuru, mida me tahame ületada ja siis peame ennast ka selleks ette valmistama tahaksin teid hoiatada, et kui me seda kõik ühiselt ei tee, kui kõik kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa liikmesriigi seda ei tee, siis on väga vähe inimesi, kes samamoodi mõtlema hakkavad. nii et, et äh, kui kokku ei hoia, siis on tõesti oht, et meil tekib kahekiiruseline Euroopa või lõhestatud Euroopa, mis kindlasti ei teeni meie huve niisiis tahaksin tänada kõiki, kes täna siia tulid. nagu ma hommikul ütlesin, tõenäoliselt oleks väga kasulik, kui me selles küsimuses veel kord saaksime kokku tulla, kui saaksime seda raportit veel kord arutada, saaksime arutada seda, kuidas praegused aluslepingud on ellu rakendatud, näiteks mm, liikmesriikide parlamentide rolli küsimuses see oleks tõesti väga mõistlik, pidades silmas siis äh, tulevast koostööd või äh, lihtsalt poliitilisest dialoogist kaugemale minekut. nii et, et, et äh, loodan teiepoolset tagasisidet ja ma kinnitan teile, et kõik kolleegid on täiesti avatud ja äh, valmis tutvustama neid raporteid, mida me siin arutame, kui te soovite otseselt mõjutada seda, kuidas me siin tegutseme. niisiis kõigi AFCO kolleegide nimel tahaksin teile kinnitada, et me oleme avatud ja valmis tegema koostööd, nii et, et veel kord suur aitäh, meeldivat õhtut Brüsselis. ja need, kes koju lähevad, turvalist koju jõudmist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

Так, так, Варочка. Thank you. Dear colleagues, so can we continue the, the meeting of AFCO? You might remember Need kolleegid, jätkame nüüd AFCO komisjoni koosolekut. Võib-olla mäletate, et hommikul enne kui äh, see ühiskoosolek algas, äh, alustasime päevakorrapunktiga, mis puudutab äh, komisjoni arvamust Euroopa hoiuste tagamise kava kohta ning mina tutvustasin selle arvamuse põhiseisukohti, selle arvamuse olin ma ise ette valmistanud, need raportid juba tutvustati ning nüüd järgmine punkt on siis ära kuulata variraportööride seisukohad, ainult Mercedes Presso ongi siin kohal. Äh, annan talle siis sõna ja siis teavitan teist ajakavast, äh, millal see arvamus peaks siis lõplikult valmis saama, nii et Mercedes, sul on sõna. aitäh ma arvan, et me kõik oleme pisut väsinud äh, selleks, et äh, sellise keerulise teemaga praegu tegelema hakata. üldiselt äh, arvan ma, et raport läheb õiges suunas asjad näivad olevat äh, korras, mul tegelikult mingeid väga sisulisi märkusi ei olegi. Need äh, asjad, mis te välja tõite, ei ole tegelikult sellised vastuolulised, aga ma lihtsalt mõtlen, et äkki on midagi puudus ja kui äh, see tõesti nii on, siis võib-olla me esitame mõne muudatusettepaneku. ja see olekski minu poolt kõik. ma arvan, et hetkel me oleme rahul sellega, mida te olete teinud. ma pean tunnistama, et me ei ole veel saanud aega sellesse asjasse süveneda, aga me kaalume teie ettepanekut, meile igatahes meeldib eh, see teksti osa, mis käsitleb neid riike, kes järk-järgult on selle süsteemi kasutusele võtnud ja on ka siis äh, kehtestanud reeglid, mis ülemineku ladusamaks teevad, me oleme sellega nõus ja me peame nende asjade üle veel edasigi mõtlema, aitäh! rohkem variraportööre kohal ei ole, äh, seetõttu Äh, tahaksin öelda variraportööridele, et kui nad esitavad muudatusettepanekuid, siis need muudatusettepanekud peavad puutuma AFCO äh, pädevust. Äh, seitsmes september on, kõneleja mõtleb ilmselt detsember, on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja kolmekümnendal jaanuaril järgmisel aastal siis hääletame Äh, kui äh, ajakava ECONi komisjonis vahepeal äh, radikaalselt ei muutu, siis võib-olla ei saa veel jaanuaris hääletada, aga esialgu on see siis ajakava. nii et, et suur aitäh ja sellega on päevakorrapunkt lõppenud, selle päevakorrapunkti käsitlus ja läheme nüüd viimase sisulise punkti juurde. ma loodan, et ma leian üles, kus see mul kirjas on ma ei tea, kas komisjoni kolleeg on tagasi tulnud või ei. aa, te olete seal. ma peaksin prillid ära võtma, ütleb esinaine Äh, punkt seitse, muudatusettepanek institutsioonide vahelisse äh, lepingusse, mille on sõlminud Euroopa Komisjon, nõukogu ja äh, Euroopa Parlament eelarve küsimustes ja finantsjuhtimiste küsimustes saadeti meie komisjonile, sest et leiti, et on vaja pidada läbirääkimisi institutsioonide vahelise leppe läbivaatamise üle ja on vaja Äh, ja tegeleda Euroopa Liidu kriisireserviga. Äh, võib-olla annan kõigepealt teile sõna ja siis te selgitate ja, äh, ja minu ettepanek oleks peatada arutelu selles küsimustes info tõttu, mis te saate, aga hiljem otsustame, palun. Yes, thank you, I am from uh, DG Budget. suur tänu, ma esindan komisjoni eelarve peadirektoraati ja tahaksin siinkohal meelde tuletada, et institutsioonide vahelise kokkuleppe muutmine on seotud Euroopa Komisjoni ettepanekuga mitmeaastase finantsraamistiku keskpikast ülevaatamisest, et luua kriisireserv. nüüd äh, komisjon ja nõukogu on äh, edasi liikunud, meil on heakskiidumenetluse osas äh, kokkuleppe saavutamine lähedal, kriisireserv ei ole praegu osa üldisest poliitilisest kokkuleppest äh, nõukoguga. on teisi viise, kuidas paindlikkuse mehhanismi arendada. see tähendab seda, et institutsioonide vahelise kokkuleppe muutmine ei ole vajalik äh, mitmeaastase finantsperspektiivi määrus oleks äh, siis need võimalused, äh, kuidas vastavad õigussätted sisse tuua. suur tänu, siis on olukord selge on siiski imepisike võimalus, et asjad muutuvad, nii et ma ei tahaks siin lõplikku joont alla tõmmata, aga igal juhul praegu ei ole huvi kriisireservi äh, osas institutsioonide vahelist kokkulepet muuta. praegu me seda teemat enam edasi ei käsitle, kui vaja, siis saame selle juurde hiljem tagasi tulla ja tihedas koostöös komisjoniga saame me infot selle kohta, kuidas äh, asjad edasi arenevad mitmesuguste küsimuste all mul midagi lisada ei ole, järgmine koosolek. jah, me praegu seda teemat, eelmist teemat rohkem ei käsitle, kuna sisu, mida käsitleda ei ole. meil on varsti kaks kohtumist, viiendal on tavaline koosolek, kaheksandal on erakorraline koosolek, kaheksandal me hääletame kahte raportit, nii et see on väga oluline. ja on ettepanek, mis on juba saadetud koordinaatoritele. ei ole. kas koordinaatorite koosolek võiks olla esmaspäeval kell kaks? ei. kuidas? viies äh, detsember äh, on äh, see päev, mil meil on ju koosolek. ma arvan, et ma maandun kell äh, kaks, nii et natukene vara. kas varasemat lennukit äh, ei ole? ei, Ungaris on suur helikopteriskandaal, nii et ma ei tahaks siin seda kasutada väga ära. võib-olla siis jah, tõesti Poola võiks minule laenata mõne transpordivahendi nii et teie eelistate kohtuda hiljem ja teie, Mercedes, mul on äh, kahetunnine koosolek ja ma ei tea, kas see lõpeb äh, enne, tegemist on äh, lõuna aruteludega, aga mõnikord on raske jah, poole pealt ära tulla, nii et hiljem, kui võimalik. niisiis siis äh, kuus kolmkümmend kohtuvad koordinaatorid pärast AFCO koosolekut viiendal detsembril. suur tänu, koosolek on lõppenud, suur tänu kõigile. Ähm, esinejana tänab ka nii kirjalikke kui ka suulisi tõlke